Good afternoon, colleagues. We begin this after- tere pärastlõunat, kolleeg, kolleegid, alustagem päevakorrapunktiga number neliteist. ÜRO laste õiguste konventsioon ja Euroopa Liit, väljakutsed ja võimalused laste õigustega seoses seda pagulaste ning rändekriisi valguses. praegu toimub arvamuste vahetus härra Benjamin David Mesmeriga, ÜRO laste õiguste komisjoni esimehega. enne kui ma oma aruteluga pihta hakkama, aga üks väike teadaanne. meil on proua Ferrara külalised siin, tervitame neid noori inimesi, peamiselt noori inimesi, kes on siin koosolekuruumi tagaosas. ja nüüd siis meie külaline, härra Mesmuur sissejuhatusena tema ettekandele võiksin kolleegidele öelda, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta nombri, novembris parlament võttis vastu ÜRO laste õiguste konventsiooni kahekümne viienda aastapäeva teemalise resolutsiooni ettepaneku, kus olid paigas meie prioriteedid ning soovitused selles valdkonnas. mitmed soovitustest on juba Euroopa tasandil vastu võetud ja ellu viidud maikuus vastu võetud menetluslikud turvameetmed laste jaoks äh, kriminaalmenetluses on üks meie saavutustest ja ma olen veendunud, et kolleegid soovivad sellest teemast ka täna rääkida. sellele resolutsiooni ettepanekule äh, selle resolutsiooni ettepaneku jätkuna soovisime me kutsuda kohale siia ÜRO laste õiguste komisjoni esimehe, et rääkida laste õigustega seotud sise- ning välisaspektidest. tervitame ka äh, kõiki liikmeid, kes osalevad meiega selles arutelus. arvamuste vahetus peaks andma meile võimaluse rääkida, millised on viimased äh, ÜRO arengud, äh, normatiivsed arengud, ka seda rände ning pagulaste kriisi valguses meil on ka võimalus kuulata ära, mida tema arvab viimastest äh, reformi ettepanekutest Dublini süsteemi kohta. mul on suur rõõm anda sõna härra Benjamin David Mesmuurile ning äh, ootan juba põnevusega sellele ettekandele järgnevat arutelu. palun, härra Mesmar. suur tänu. mul on suur rõõm olla siin täna teie ees olen veendunud, et sellest arvamuste vahetusest saame kasu kõik, mina teiega arvamuste vahetusest ja loodetavasti teiega arvamuste vahetusest minuga. kõigepealt suur tänu kõigile kohaletulijatele, suur tänu ka austatud Euroopa Parlamendi liikmetele, kes äh, tänase kohtumise korraldasid, tahaksin tänada ka kolleege UNICEF-ist ning teisi, kes on selles protsessis osalenud. mina ei tahaks asju pidada enesestmõistetavaks ja tahaksin rääkida paari sõnaga meie komiteest, me oleme kaheksateist sõltumatut eksperti, äh, see komitee moodustati laste õiguste konventsiooniga ja kui meie komitee tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal moodustati, oli liikmeid kümme. aga töö on kasvanud äh, ja mõned aastad hiljem äh, ka komisjoni liikmete arvu suurendati. mis on meie peamiseks ülesandeks? meie peamiseks ülesandeks on vaadata üle äh, raportid äh, osalejariikide, riikide kohta, meil on äh, siis aruandlus korrapäraselt ning me vaatame need aruanded läbi ning vaatame, millised on, milline on olukord laste õigustega nendes riikides. riigid esitavad aru, aruanded mitte ainult konventsiooni rakendamise kohta, vaid ka selle kohta, milliste väljakutsetega nad silmitsi seisavad ning millised võimalused on nende väljakutsetega toimetulekuks. konventsioon ise on loomulikult väga edukas dokument, see on ainuke ainuke inimõiguste dokument, äh, mida on ratifitseerinud sada üheksakümmend kuus äh, riiki ja kui me vaatame nüüd seda resolutsiooni, äh, mille vastu võttis Euroopa Parlament novembris kaks tuhat neliteist, siis meie tervitame selle resolutsiooni ettepaneku sisu ja meie ei teosta järelevalvet mitte ainult laste õiguste konventsiooni üle, vaid ka äh, valikulise äh, protokolli üle, mis käsitleb laste pornograafiat ning äh, mis käi- ja ka valikulise protokolli üle, mis käsitleb laste olukorda sõjakonfliktides ning ja siis kahekümne üheksa ratifitseerinud riigiga äh, veel üks protokoll, mille üle teostame järelevalvet. konventsioon on loomulikult äh, laste olukorda parandanud, kui me võrdleme seda olukorda tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aastaga, kui see konventsioon vastu võeti. Äh, tuhande kaheksasaja, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aastaga aga äh, on endiselt hammasrataste vahele jäävaid lapsi, puudega lapsi, diskrimineeritavaid lapsi, tüdrukuid, lastel on probleeme juurdepääsuga tervishoiuteenustele, haridusele äh, ja mitte ainult arenguriikides, vaid ka arenenud riikides meil toimub riikidega konstruktiivne dialoog saadame oma delegatsiooni äh, kohale tavaliselt äh, kõrgetasemelise mitmesektorilise delegatsiooni äh, ja, ja see delegatsioon tuleb Genfi ja peab dialoogi laste õiguste komisjoniga. laste õiguste konventsiooni dialoogid kestavad praktiliselt kõik kuus tundi ja see näitab, et tegemist on endiselt tööga, mis käib. mitte ühtegi riiki meie arvates ei ole maailmas, olgu see arenguriik või arenenud riik, kes oleks jõudnud selleni, et konventsioon oleks kas või peaaegugi sajaprotsendiliselt rakendatud. konventsiooni rakendamine ei puuduta mitte ainult kodanikke, vaid kõiki lapsi, kes on selles kohtualluvuse piirkonnas. Art-, konventsiooni artikkel kaks sätestab sellise kohustuse. meie vaatame äh, osalejariikide aruanded üle, nagu ma ütlesin, lisaks sellele saab äh, ka individuaalseid äh, apellatsioone esitada meile ja kaebusi esitada meile. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal korraldasime ka üldise arutelu laste õiguste üle digitaalmeedias. tegemist oli konverentsiga, kus erinevad sidusrühmad tulid kokku, et rääkida esile kerkinud asjaoludest. me teeme seda igal teisel aastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimus arutelu laste õiguste üle tervislikus keskkonnas ja mitmeid kliimamuutustega seotud aspekte käsitleti ka. ma eeldan, et teie tahate peamiselt rääkida rändest tänase arvamuste vahetuse jooksul, et pöörduksin kohe selle teema juurde. kõigepealt äh, tahaksin alustada sellega, et ütlen, et kui me räägime rändest, siis äh, haridus äh, ja, ja kõik teised konventsiooniga kehtestatud õigused on kohustuslikud. ja osalejariigid, ratifitseerinud riigid on võtnud endale sellise kohustuse. see on väga oluline äh, eeltingimus meie arutelus. kõik riigid, need riigid, kus lapsed elavad, need lapsed, äh, need riigid, kus lapsed äh, läbi lähevad, need riigid, kuhu lapsed välja jõuavad ja kus nad oma varjupaigataotluse esitavad, kõik need riigid kohustavad, on kohustatud neid lapsi kaitsma ja mitte lähtuvalt kodakondsusest või rahvuslikust kuuluvusest, vaid sellest, kus nad viibivad. kas on kriis või ei ole kriisi, see pole tähtis. laste õiguste seisukohast lähtudes on tegemist kriisiga. on kriis sellepärast, et äh, laste arv on suur, keda see puudutab, äh, sellepärast et äh, laste õigusi rikutakse ja rikutakse tõsiselt ja kriisiga on tegemist ka seetõttu, et need rikkumised ei puuduta mitte ainult ühte, vaid, või kahte õigust, vaid äh, terve rea õiguste rikkumist. seega väljakutse on suur. aga kriisiks võib praegust olukorda meie kui komisjoni arvates nimetada ennekõike sellepärast, et meie ei ole suutnud rändekriisile piisavalt tõhusalt reageerida mida ma sellega silmas pean, selgitan kohe täpsemalt. aga ennem räägiksin sõnastusest, mis on tekitanud teataval määral probleeme rändekriisist rääkides. kui rändajad liiguvad, saabuvad riiki ilma dokumentideta, siis nad pole seadustatud ja meie komisjon usub, et ebaseadusliku äh, äh mõiste kasutamine ei ole konstruktiivne me küll mööname, et Euroopa Liidu liikmesriikides on saavutatud palju, kuid äh, rändepoliitikas on siiski lap-, laste õigusi rikutud ja nüüd konkreetsematest asjadest. vanuseline määratlemine. laste õiguste konventsioon lähtub äh, vanusest lähtuvalt loomulikult. kelle kohta see kehtib? see mm, kehtib siis nende isikute kohta, kes on alla kaheksateist aastased, välja arvatud äh, juhul, kui küpsus saabub varem. ja ja vanuselisele analüüsile peavad liikmesriigid äh, väga konkreetselt lähenema. ja parimateks tavadeks võib pidada mitmedistsiplinaarset äh, lähenemist, kuhu on kaasatud psühholoogia, sotsiaaltöötajad, ja võib-olla ka tervishoiuteenuste pakkujad, aga mitte sekkuvad äh, meetmed peaksid olema eelistatavad äh, radioloogiliste testide ja nii edasi eest. riikidel on kohustused äh, diskrimineerimise vastu võidelda ükskõik millistel alustel. Nad peavad võitlema ksenofoobia, rassismi, diskrimineerimise ja nii edasi vastu. riigid peavad võtma vastu programme, et parandada teadmiste taset ning äh, parandada äh, sisserändajate negatiivset kuvandit. meie komisjon usub, et kui laste õiguste konventsioonil oleks alateema, siis selleks alateemaks oleks laste parimate huvide eest võit seismine. me teeme koostööd sageli riikidega, kes on äh, heades hea,, äh, parimatest huvidest lähtunud oma poliitilises äh, planeerimistegevuses. see on ka menetluslik sellel asjal on ka menetluslik külg. kõikides menetlustes tuleks laste parimaid huvisid seada esikohale, olgu tegemist siis kas laste tagasisaatmisega, vanemate juurde toimetamisega või muu, mõne muu menetlusega. lapse paremad, parimad huvid peaksid olema alati esiplaanile kõik muud rändega seotud asjaolud peaksid jääma tahaplaanile. selleks, et äh, lapse parimaid huvisid äh, saaks kõige paremini määratleda, tuleb kaasata ka laps. sellel on tähtis roll. kuidas saab lapse parimaid huvisid äh, üldse määratleda, kui laste arvamust ei kuulata? õigus last ku-, õigus kuulda võetud saama peaks olema tä-, otsustava tähtsusega õigus. siis kui me vaatame, kui palju resolutsioone, direktiivi, teatiseid, manifeste on vastu võetud Euroopa Liidus ja kui paljud võtavad seda õigust äh, arvamusele arvesse, siis teiseks ja identiteet, äh, identiteedi küsimus, äh, isiku tuvastamise küsimus, perega taasühistamine, ühendamise kontekstis, oluline on ka rahvuse määratlemine selles kontekstis. Need asjaolud on kõik olulised ka laste kuritegeliku ärakasutamise valguses. see toob mind inimkaubanduse, lastega kauplemise ning vägivalla teema juurde. suurem osa lapsi, kes liiguvad saatjata, on tegelikult sattunud väga tõsise vägivalla ohvriks. ja Euroopa Liidu piirides toimuvad sellised vägivallajuhtumid, mõningaid on ära kasutatud ka tööotstarbel, mõningaid on kasutatud ära seksuaalotstarbel, mõningaid on saanud vaimse, vaimseid traumasid ja see vägivald, mida nad on pidanud kannatama, peaks aitama määratleda ka seda, millist kaitset neile pakutakse ning milline on nende staatus meie riikide kohtualluvuses see toob mind kahe teema juurde teenuste pakkumisega seoses, nimelt haridusteenused ning sotsiaalteenused. ÜRO inimõiguste kõrge esindaja äh, avaldas raporti selle kohta, kuidas pagulased äh, hariduslikest äh, võimalustest ilma jäävad kriisiolukordades. ma ei hakkaks tsiteerima erinevaid statistilisi andmeid sellest raportist, aga sellest raportist lähtuvalt ainult pool pagulaste lastest on sa-, saavad alghariduse ja ülemaailmne näitaja on üheksa, üle üheksakümne protsendi. nii et hariduslik kriis on omaette tõsine kriis selle suurema kriisi sees ning seda kriisi võib pidada põhimõtteliselt viitsütikuga pommiks, mis iga hetk võib plahvatada. millised on nende laste võimalused, kui neile ei pakuta haridust? peaksime küsima. siis teine teema, perede taasühendamine väga kriitilise tähtsusega teema ja me teame, et äh, selles vallas on nii mõndagi saavutatud Euroopa Liidus. aga peame ka ütlema seda, et Euroopa äh, Liidu erinevates piirkondades äh, sõltub kõik sellest, kas tegemist on Euroopa Liidu kodanikuga või mitte. praegu see direktiiv küll teataval määral ühtlustab eeskirju, aga meie seisukoht on, et Äh, direktiivides on väga palju erandeid üldisele, äh, üldistele eeskirjadele ja mõningad äh, sätted on kohustuslikud, teised aga on jällegi valikulised ja annavad liikmesriikidele päris suure otsustamisvõime. laste õiguste komisjon suhtub sellesse väga kriitiliselt. me kardame, et perede taasühendamisega seoses võib tekkida mitmeid laste rik-, õiguste rikkumiste juhtumeid sellistes tingimustes. ja siis äh, õiglase koht-, kohtumenetluse tagatised, meie usume, et laste, äh, laste sisserände staatus ei peaks olema nende kinnipidamise aluseks. lapse paremaid huvisid ei saa kunagi kaitsta teda kinni pidades kinnipidamine ning äh, tagasisaatmine. Äh, seda tuleks näha pigem laste äh, mida te saa-, võttes arvesse laste õigust arvamusele, võttes arvesse seda, mida nende ar-, vanemused ütlevad ning vaadates, millised, millised on vanemaid puudutavad otsused ja neid suhestada tuleks siis ka laste õigustega. siis äh, õiglase kohtumenetluse tagatised meie soovituseks oleks, et äh, laste puhul toimuks menetlus äh, lapsesõbralikus, kultuuriliselt tundlikus, äh, mitmedistsiplinaarses õhustikus, kus lapse õigusi täiel määral arvesse võetakse. me usume, et väga paljudes sihtkoha riikides ei ole seda tehtud äh, vastavalt laste õiguste konventsiooni sätetele. selleks, et seda teha, on vaja äh, ressursse, teadmisi ka laste õigustest ja laste õiguste kaitsestandarditest. Äh, ja sellist väljaõpet tuleks pakkuda kõikidele, kes teevad tööd koos, tööd lastega riigid peavad konventsioonist lähtuvalt võtma meetmeid selleks, et tagada lapse parimate huvide äh, esindatus. Neile tuleb pakkuda eestkostja äh, ja riigi järelevalveasutused peavad samuti lapse parimate huvide eest seisma. kuna aeg on napp, äh, siis võtan juba otsad kokku, ehkki tahtsin veel pikemalt rääkida. meie peamine sõnum teile oleks, et Euroopa Liit Euroopa Liidu liikmesriigid on väga tähtsal, tähtsal kohal laste õiguste kaitseprotsessis. miks? põhjuseid on palju. konventsiooni ettepaneku tegi Poola ja mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid mitte ainult ei edenda laste õigusi oma kohtualluvuses, vaid ka väljaspool väga paljud äh, riigid väljaspool Euroopat äh, vaatavad, kust häi heade tavade kaudu õppida ning suunavad oma pilgud Euroopa Liidu poole. väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ratifitseerisid konventsiooni ilma igasuguste reservatsioonideta, mis näitab tõsist poliitilist tahet. aga kuidas seda poliitilist tahet üldse mõõta? kas ainult ratifitseerimisest ning aruannete esitamisest piisab? kas äh, tuleks võtta arvesse Inimõiguste Nõukogu liikmesusust äh, või tuleks arvesse võtta äh, liikmesriikide äh, rolli julgeolekunõukogus või tuleks teha midagi enamat, hinnata midagi enamat. meie arvame, et tähtsal kohal on ka kooskõlastamine, laste parimate huvide kaitsmine, vajalike ressursside eraldamine et äh, edukas on riik ainult siis, kui kõikides poliitilistes tegevustes, äh, kõik, igasuguses õigusloomeprotsessis võetakse alati arvesse lapse parimaid huvisid. alati tuleks arvesse võtta soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid ning laste õiguste põhimõtteid, teataval määral need kattuvad, aga mitte alati. laste õigused äh, peaksid olema üks osa kõikidest algatustest. kolm soovitust lapse parimad huvid, mitte lapse, laste kui äh, kollektiivse nimetaja, vaid lapse kui indiviidi parimad õigused peaksid olema sisse toodud äh, kogu õigusloomeprotsessi. mul on suurepärane võimalus täna rääkida Euroopa Parlamendi liikmete ees, ma olen ise jurist ja õigusteadus on minu jaoks äh, väga tähtis. ja laste jaoks on õigus täiesti möödapääsmatu. konventsiooni artikkel neli räägib äh, osalejariikide koha, kohustusest äh, võtta õigusloomelisi äh, halduslikke ja teisi meetmeid. õigusloome on esimesel kohal. õigusloome on väga tähtsal kohal ka laste õiguste rikkumise kontekstis. selleks kui õigus on õigesti paigas, siis äh, liiguvad asjad ka rakendamisega, laste õiguste konventsiooni rakendamisega õiges suunas. Euroopa Liidu üle vaadatud äh, laste õiguste äh, suu-, kaitsesuunised välistegevuses tuleks kiiresti vastu võtta. see saadaks tugeva sõnumi, samuti tuleks töötada äh, kümne suunise kallal, mille kohta kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunis komisjon esitas oma ettepaneku. Need suunised tuleks äh, ajakohastada ning äh, need Euroopa Liidu õigusesse sisse võtta. kaks põhimõtet veel. hariduses, tervishoius ja nii edasi. või põhimõte number üks, lapse parimad huvid peaksid olema alati esikohal ja põhimõte number kaks, alati lähtuda põhimõttest number üks. aitäh! suur aitäh, terve rida kolleege on soovinud küsimusi esitada või kommenteerida ja me arus, alustame proua Kinga Kallist. aitäh, esimees, mina tahaksin puudutada mõningaid teemasid, mida härra Nasmoor ka käsitles. loomulikult eelkõige sooviksin teda soojalt tervitada ja tänada meie komisjoni tulemast ja selle väga informatiivse ettekandega esinemast. ma räägin nagu inimõiguste alakomisjoni aseesimees kõigepealt te puudutasite laste õigusi rände kontekstis. mul on väga hea meel, et te rõhutasite seda teemat ja et te panite selle seosesse hariduslike küsimustega ehk siis äh, sisserändajate laste haridusküsimused, sellepärast et on ju üldiselt teada, et kuskil viiskümmend protsenti kes ümberpaigutajatest on lapsed ja võib-olla isegi kõige tähtsam teema pärast esmast hoolt on just hariduse teema, sest et me peame pidama silmas seda, et meil ei tekiks terveid põlvkondi, kes jäävad haridusest ilma. ja ainukene võimalus olla tulevikus suuteline ise omaenese elu ära elama või minema oma koduriiki tagasi või alustama uut elu kusagil mujal, selle jaoks on ainukene võimalus anda neile haridust ja haridus päästab neid ka edasistest ohtudest. radikaliseerumisest või siis, et äh, laps tööjõu jõuks saamisest või osalemisest relvastatud konfliktides. ma tahan rõhutada, et need teemad on kõik omavahel seotud ja siit lähtuvalt ma kohe jõuangi teise teema juurde, lapstööjõu kasutamine. mul on ILO andmebaasist mõned andmed, umbes sada kakskümmend miljonit last alla neljateistkümne aasta vanuses on hõivatud laps lapstööjõuna ja mõned nendest tõesti töötavad väga halbades tingimustes suisa peaaegu orjadena, neid sunnitakse tööle, neid sunnitakse lapssõduriteks, neid ahistatakse seksuaalselt. ma arvan, et selles valdkonnas on vaja palju rohkem ära teha. see puudutab ka Äh, relvastatud konfliktides olevat, olevaid lapsi ja nende rolli seal. me teame samamoodi, et alla kaheksateistkümne aastasi on kümneid tuhandeid relvastatud konfliktidest, nad teenivad relvajõududes. Need on teemad, millega tuleb tegeleda. siis tegemist on teemadega, millega me võib-olla otseselt kokku ei puutu, aga me teeme aga need teevad meile suurt muret ja siinkohal just teema, kuidas kaitsta lapsi, kuidas kaitsta laste huvisid interneti kontekstis, see on nüüd järgmine ja väga olulise tähtsusega teema, eriti praeguses jätkuvalt digitaliseeruvas maailmas, kuidas saaksid lapsed iseennast kaitsta küberkiusamise eest. siin on terve rida erinevaid probleeme ja teemasid ja minu konkreetne küsimus oleks, mida teie saate teha, mida saab laste õiguste komis-, komisjon äh, laste õiguste konventsiooni raames teha selleks, et äh, võidelda küberkiusamisega? kus te näete, missugused on peamised probleemid, mis teie ees seisavad teie töös? aitäh! järgmiselt proua Natali Kriisbeck ja enne kui ta sõna saab, sooviksin tänada äh, proua Kriisbekiga selle algatuse eest, et te kutsusite siia meie tänase esineja. aitäh, härra ja esimees ja suur tänu äh, laste õiguste komitee esimehele, et ta oli nõus tulema meiega arutelu pidama. suur tänu, sellepärast et äh, sellised probleemid, millest äh, mu kolleeg Kinga Kall just rääkis, on niivõrd mitmekesised ja niivõrd suured ja mitte ainult äh, Euroopa Liidus äh,, äh, vaid ka väljaspool seda, nii et äh, teie tegevus võib äh, anda võimaluse muuta kõige haavatavate isikute kaitset ähm, dünaamilisemaks, ja nagu te juba meelde tuletasite, oleks vaja laste õiguste kaitse panna meie seadusandliku tegevuse, meie huvide keskmesse. mõned äh, kiired küsimused, te rääkisite laste Äh, olukorrast, kes on äh, praegu mm, sisserändajad, keda on Euroopa Liidu territooriumil praegu väga palju. mul oleks meeldinud, kui te oleksite rääkinud äh, paarist-kolmest prioriteedist, mis tunduvad olevat võtmetähtsusega praegu selles valdkonnas Euroopa mandri jaoks meil on muidugi väga palju küsimusi, aga mis teie meelest peaksid olema prioriteetsed, mis on sellised eleven-, elemendid, mille puhul oleks vaja tagada tõhusam kaitse? ja teine väga kiire küsimus, see võib-olla puudutab äh, väga, ainult äh, väga palju Prantsusmaa olukorda. Äh, selle aasta veebruaris äh, andsite välja äh, arvamuse lastekaitse kohta Prantsusmaal, tõite välja mõningad vajakajäämised, näiteks äh, seda, et lastel ei ole juurdepääsu õiguskaitsele, äh, kehaline karistamine ja nii edasi ja selle kohta samuti, et kuidas on kulgenud dialoog pärast seda arvamust ja kolmandaks, praegu me oleme alustamas tööd mis äh, puudutab äh, lastekaitset äh, internetis, muuhulgas ka lapsporno eest ja kas te võiksite palun ka sellest rääkida? aitäh okay,. suur tänu. järgmine Katrin Tšinitši ja ma nimetasin ka, et proua Tšinitši oli üks meie raportööridest, kes äh, laste õiguste kaitse valdkonnas. aitäh, eesistuja. ja suur aitäh meie tänasele kõnelejale, suur aitäh teile, härra, härra härra Kinitši. Teie tänane sõnavõtt oli tegelikult muusika minu kõrvadele ja no ilmselt nagu teistelegi parlamendi kolleegidele me pöörame laste ja alaealiste õiguste kaitsele väga suurt tähelepanu. ma olen tegelikult selles valdkonnas äh, väga pikalt töötanud, enne kui minust sai Euroopa Parlamendi liige ja ma olen vägagi sügavalt veendunud, et laste õiguste kaitse peaks olema kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide äh, poliitikate keskmes. ma olen sellest rääkinud ka täiskogas, ma olen rääkinud seda, sellest äh, volinikega, me oleme olnud erinevatel juhtudel kontaktis, tagamaks, et, äh, et rändetegevuskava võtaks arvesse laste huvisid. Te rääkisite väga mitmest asjast ja tõesti, meil on väga palju, millele mõelda, ma sooviksin tänada härra Moreist sellest, et ta meile meelde tuletas, milline au on olnud töötada menetluslike kaitsemeetmetega alaealiste kriminaalprotsessides ja ma tänan ka kõiki kolleege, kellega ma selles valdkonnas koos töötasin. eelkõige me oleme kaasanud kõik need kontrollid ja öö, turva- ja kaitsemeetmed, mida te nimetasite ja samuti meeldis mulle väga, et te nimetasite, et alati tuleb võtta arvesse konkreetse individuaalse lapse õigusi. igal lapsel on omad konkreetsed nõuded ja vajadused kõikidel tasanditel ning kui me koostame seadusandlusi laste või alaealiste kohta, siis me peame seda alati meeles pidama. tahtsin seda lühidalt nimetada. laste toetamine, perede toetamine, perespetsialistid, kohustuslik äh, laste toetusmenetlus, samuti igasugused karistused ja vangistus või kinnipidamine laste puhul peaks olema igal juhul kõige viimane võimalus ning kui siiski otsustatakse äh, alaealist kinni pidada, siis ta peab igal juhul viibima spetsiaalses alaealistele ette nähtud karistusasutuses. ma arvan, et need on kõik asjad, mida tuleb arvesse võtta, me peame sida, silmas pidama, et lastele tuleb alati pöörata suurimat tähelepanu. nüüd äh, äh, sisserändajate laste probleem, mis praeguses kontekstis on eriti aktuaalne. kui me räägime sisserändavatest lastest, siis Euroopa Liidu poliitikad ja liikmesriikide poliitikad peavad võtma kogu aeg arvesse seda, et enne, kui need lapsed on sisserändajad, on nad ikkagi lapsed lapsed ja seega peab neile osaks saama igasugune kaitse, nagu peab saama kõikidele lastele osaks, neil on tarvis psüühilist toetust, neil on tarvis füüsilist hoolt, nende, neil on tarvis õiguslikku järelevalvet ning kõik nende vajadused ja, ja tuleb täita otsekohe pärast seda, kui nad on esimeses äh, hotspotis registreeritud. Äh, selles valdkonnas on väga palju äh, valitsusväliseid organisatsioone ja tõsi, nendest on väga palju kasu, nemad toetavad institutsionaalset tööd kogu selle sisserändemenetluse ajal. kui me räägime saatjata alaealistest, siis väga keeruline on see, et väga paljud nendest paraku kaovad meie silmapiirilt. lihtsalt äh, praegusel hetkel on umbes kümme tuhat äh, saatjata alaealist kadunud, hoolimata sellest, et Itaalia on võtnud vastu väga-väga kõrgetasemelised saatjate alaealisi käsitlevad seadused on ikkagi kuskil viis tuhat saatjat alaealist kadunud. probleem on selles, et me ei suuda neid probleeme ja ka neid alaealisi alati asjakohaselt äh, tuvastada ning sellega seonduvalt tulevad ka esile igasugused probleemid. tahaksime kuulda, mida teie sellest arvate. täna tahan lõpetada tänades teid selle eest, et te täna siia meie ette esinema tulite ja tahaksin tõesti teada, mida te arvate sellest, kuidas oleks parem neid lapsi paremini tuvastada, et me teaksime, kuhu nad lähevad, et me teaksime, kuidas neid kaitsta organiseeritud kuritegevuse, ekspluateerimise ja muude niisuguste asjade äh, eest, sellepärast et oht niisuguste asjade ohvriks langeda on nende puhul väga-väga suur, suisa väga väikeste laste puhul juba. ning nüüd tahan jagada veel viimast mõtet ÜRO konventsiooni kahekümne viienda aastapäeva puhul tegime me koos teiste kolleegidega resolutsiooni ettepaneku ning resolutsiooni ettepanekus teeme me Euroopa Liidule ettepaneku ratifitseerida see konventsioon Euroopa Liiduna, sest et siis annaks see suurema jõu Euroopa Liidu õigusaktid peaksid olema eh, siis ka liikmesriikide poolt üle võetud nende siseriiklikesse seadusandlusesse. suur aitäh ja sooviksin kuulda teie seisukohti selles osas. suur tänu ning eh, järgmine kõneleja Mi,. minu koduriigis Soomis, enam, Soomes enam kui seitsekümmend protsenti kõikidest sisserändajatest, kes, rändajatest, kes väide, väitsid end olevat äh, saatjate alaealised, osutusid tegelikult täisealisteks, kui nende vanust kontrolliti. kusjuures need on ainult need, kelle vanust kontrolliti, ehk siis inimesed, kes ilmselgelt nägid välja vanemad, kui nad väitsid end olevat. ma usun, et olukord on teistes liikmesriikides üsna sarnane. usun, et on üsna selge, et saatjata alaealise kontseptsioon ajab suhteliselt vihaseks ja muudab küüniliseks äh, avalikkust ja seetõttu on äh, vanuse testimine tegelikult väga oluline nii äh, nende pool, po, jaoks, kes ei ole saatjate alaealised, kui ka neile, kes tõesti on lapsed ja kes peavad siis saama äh, lastele ette nähtud kohtlemise osaliseks. seetõttu soovingi küsida, mida teie arvate vanuse testimiseks, mida te selles küsimuses äh, pooldate? ja teine küsimus, tundub, et te olete väga vastu laste kinnipidamisele mis tahes tingimustel. samas on tuhandeid saatjat alaealisi, kes on lihtsalt kaduma läinud. mitte keegi ei tea, kus nad on. tavaliselt kaovad ära kõik need, kelle äh, asüülitaotlus tagasi lükatakse, sõltumata vanusest. ja see ei ole mitte kellegi parimates huvides, kaasa arvatud nende isikute endi. missugused on teie ettepanekud, kuidas niisuguseid kadumisi ära hoida ilma samal ajal saatjate alaealisi kinni pidamata, aitäh um,? I understand there is no suur aitäh, ma sain aru, vabandust, et Soome tõlget meil ei ole või on meil soomekeelne tõlge? on ikka, kõik on korras? jah, väga hea. järgmine kõneleja Cornelia Erst, palun. jah, ähm, aitäh, Claude Te äh, olete tuvastanud, et äh, praktiliselt mitte kuskil ÜRO laste õiguste konventsiooni ei rakendata täiel määral mitte üheski riigis ja ütlesite, et äh, sellest tõesti peab saama selline horisontaalne ülesanne, et laste õigusi järgitakse, aga laste õigusi ei ole võimalik lahutada teistest õigustest, lapsed on tihti perekonna osaks, mitte alati, aga tihti see on nii, ja tuleb äh, mõelda ka selle üle, kuidas äh, siis määratleda perekondade õigusi. Te ütlesite õigusega, ma olen täiesti teiega nõus, et lapsi ei tohi kinni pidada. see on minu meelest äh, täiesti hullumeelne, kui üldse mõeldakse sellele, et lapsi võiks vangla panna. meie loomulikult toetame seda teie seisukohta et lapsi ei tohi vangi panna, aga tegelikult ei tohiks vangi panna ju ka vanemaid. sest äh, need asjad on ju seotud. ja ma arvan, et tuleb üldiselt järele mõelda selle üle, kuidas äh, toimida varjupaigataotlejate ja põgenikega lapsed on äh, olulised, aga neid tuleb näha kontekstis ja üks, see on üks asi, mis mind tõesti väga puudutab, ma arvan, et ka täiskasvanud ei tohiks olla vanglas, kui nad ei ole just äh, kuritegu toime pannud, äh, siis on tegemist täiesti teistsuguse olukorraga. ja mul on küsimus, üks kolleeg juba mainis siin, et väga paljud lapsed on kaduma läinud, nad on äh, näiteks uppunud või äh, Ehm, või näiteks äh, kõrbetes janusse surnud või Kosovos äh, on nad olnud äh, organitega kaubitsemise ohvriks. kõik sellised asjad ju toimuvad. ja minu küsimus on, et ehm, mida te arvate, mida me peame tegema selleks, et selliseid asju tõesti tegelikult ka vältida ja kas te olete minuga nõus, et me peame mõtlema tõsiselt järgi selle üle, et me looksime turvalise juurdepääsu Euroopa Liitu mitte ainult lastele, aga eelkõige just äh, lastele. ja teine asi, mis mind huvitab, perekondade mm, mm, taasühendamine, me teame, et väga paljud ähm, Afganistani lapsed või lapsed Aafrika riikidest on äh, üksi äh, teel ja eesmärgiks on tihtipeale see, et hiljem oleks võimalik perekond taasühendada. Saksamaal on ette nähtud see, et alles pärast aasta möödumist on võimalik perekondade taasühendamine ja teistes riikides on see samamoodi. äkki te võiksite rääkida veidi ka perekondade taasühendamisest, mida teie meelest oleks oluline reguleerida Euroopa Liidu tasandil, et äh, oleks tõesti võimalik äh, edasi liikuda ja kolmandaks, te ütlesite, et äh, spetsiifilist äh, personali on vaja pagulaslaste jaoks. mida see tähendab, kas te kujutate ette seda, et vastuvõtukeskustes oleks äh, vastav personal olemas, kes tegeleks äh, lastekaitsega või on teil mingeid teisi ettepanekuid? Need asjad huvitaksid mind, aitäh. suur aitäh. Euh, aitäh, esimees, et äh, olete siin, et meil on võimalus teiega mõtteid vahetada, meie jaoks on see suur au et me saame teiega arutada laste õiguste küsimusi ja see on, sest see on väga oluline küsimus. mul on teile mitu küsimust, need on üsnagi spetsiifilised küsimused, ma ei tea, kas teil on võimalus, võimalik vastata, aga see oleks väga huvitav. kas teil on arve selle kohta, et kui palju on lapsi, kes on sunnitud kodukohtadest lahkuma, kes on langenud kriminaalsete võrgutike ohvriteks, kes on tõesti inimkaubitsemise ohvriteks langenud, mida saavad riigid teha selleks, et kaitsta neid lapsi ärakasutamise eest? see puudutab nüüd imi-, inimkaubandust ja eelkõige alaealisi me oleme just hiljuti tulnud välja vastavate ettepanekutega. ja teiseks, äh, laste kinnipidamine kogu maailmas, äh, kas äh, on palju riike, kes seda teevad, kas on olnud mingi areng ühes või teises suunas, kas on olnud arenguid, mis ähm, kujutaks endaks alternatiivi laste kinnipidamisele ja BBC uuring, uurimus, mis käsitles Süüria lapsi, selgus, et paljud nendest lastest töötavad Türgis Euroopa äh, suurfirmade vabrikutes, see ei ole midagi uut, kas me teame, kui suur on see, äh, selle nähtuse ulatus, mis on täiesti vastuvõetamatu, kas see puudutab äh, ka teisi riike mõni aeg tagasi selline olukord on, kas on seal mingi areng olnud, mida me saame teha eh, üleilmsel tasandil, et lõpeks selline laste ärakasutamine? aitäh eh, teile teie vastuste eest ja selle eest, et täna siin olete. Uh, Mrs... suur, suur tänu, proua Wimberg, palun. Tack herr ordförande och tack för informationen här idag. aitäh ja suur aitäh selle info eest, mida olete meile täna siin jaganud laste õiguste konventsioonis on viiskümmend neli artiklit ja kõikidel lastel kuni kaheksateistkümnenda eluaastani on nende kohaselt ühtsed õigused ning kui mul, mul on väga hea meel tõdeda, et Rootsis üritame me sellest konventsioonist ka kinni pidada kõikidest selle punktidest ja kõikides eluvaldkondades. ma tahtsin loomulikult puudutada pagulaskriisi ja eriti kuivõrd see eelmisel aastal Rootsit mõjutas, peamiselt mõjutas see, seda just sellest seisukohast lähtudes, et saabus palju saatjate lapsi, kolmkümmend viis tuhat saatjata alaealist saabus, niinimetatud laste vanuse kohta on peetud väga palju arutelusid, isegi spetsiaalselt selles valdkonnas kogenud arstid väidavad, et need ennast niinimetatud lasteks väitnud ole, inimesed olid suisa kuni neljakümne aastased. me tegelikult ei ole kontrollinud nende vanust me ei ole teinud vanuseteste, eriti just, mis puudutab poisse ja noori mehi, kui me vaatame viieteistkümne kuni seitsmeteistkümne aastast vanusegruppi, siis oli iga, oli iga ühe tüdruku kohta selles vanusegrupis üksteist poissi. mida te selle kohta arvate, kuidas te seda seletate, te rääkisite vanuse testimisest ja sellest, et seda ei tuleks teha, aga minu arvates on see nende laste endi parimates huvides. vanus on olulise tähtsusega, sest et täiskasvanud ei tohiks varastada lastelt nendele ette nähtud õigusi ja neid õigusi ja soodustusi, mis meie neile ette näeme, meie arvates peaks vanuse testimine olema kohustuslik, tagamaks, et lapsed on tõesti lapsed ja saavad kasu äh, laste õigustest. ma saan aru, et te seadusi välja ei anna, aga võib-olla te võiksite vähemasti niisuguse soovituse välja anda. proua Ferrara, suur aitäh. mina olin raportööriks ühtse varjupaigataotluse teksti puhul ja seal oli ka sektsioon, mis käsitles saatjate alaealisi. meil on kohustus pakkuda kaitset ja niisugu-, kõikvõimalikes, niisugusel määral nagu va-, vaja, samuti on kaasatud sellesse teksti seisukoht, et mida teha, kui on liiga palju saatjate alaealisi ühe täiskasvanud saatjaga ja see on väga oluline teema, sellepärast et Itaalias on olnud juhuseid, kui ühe täiskasvanu kohta on seitsekümmend saatjat alaealist ja täiesti selge on, et niisugune situatsioon ei ole hallatav. lisaks puudutatakse ka äh, täiendavate hooldajate või järelevaatajate pakkumist. see on tegelikult väga positiivne lähenemine, see tuleks kaasata ka edasisse määrusesse. samas tekitavad siin mõned asjad ka mured, näiteks asjaolu, et et kiirmenetluse kasutamisele piiridel on kehtestatud mõningad piirangud, see on ka ju isikuvabaduse piiramine. ning me peaksime ikkagi rääkima ainult selle menetluse kasutamise piiramisest, mitte et me ei tohiks osasid inimesi lihtsalt välja jätta. tegemist on siis kiirmenetlusega ja kiirmenetlus peaks kehtima sellisel juhul, kui, kui on äh, kindlaks tehtud, et saatjate alaealine tuleb niinimetatult ohut-, niinimetatud ohutust riigist. see on teema, millega peaks tegelema. siis edasi äh, arstlik läbivaatus eesmärgiga määrata lapse vanus. praegusel hetkel ei ole võimalik sundida saatjate alaealist arstliku läbiva-, läbivaatust enda peal laskma läbi viia, aga samal ajal, kui see saatjate alaealine keeldub vanusetestist, siis tegelikult tekib ju kahtlus, et ta võiks olla täiskasvanu ning sellisel juhul me saame eeldada, et kui ta testi tegemisest keeldub, siis tegemist on täisealisega. ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate ja kuidas te arvate, et seda probleemi tuleks lahendada. veel kaks teemat need on olulised, no seda nimetasid ka va-, mõned teised kolleegid ja see on nimelt see öö, saatjate alaealiste kadumine. kõikjal, kogu Euroopas on neid kaduma läinud tuhandete kaupa. mida te välja pakute niisuguse saatjate alaealiste kadumise vältimiseks? mida saavad teha liikmesriigid, mida saab teha Euroopa Liit? ja kui me nüüd räägime vastuvõtmisest ma tahan jällegi nimetada näitena meie rannikule saabuvad paadid, mis on täis saatjata alaealisi ja need piirkonnad, mis neid vastu võtavad, leiavad, et see on väga keeruline. see on keeruline mitmeti, nii logistiliselt kui ka vaja, vajalike vahendite puudumise tõttu meil lihtsalt ei ole nii palju ruumi nende vastuvõtmiseks. sageli tuleb nad majutada spordihoonetesse, võimlatesse ja mitte mingi, sest et mingisugust muud võimalust lihtsalt ei ole, kuigi see ei ole nõuetele vastav majutus. nüüd jõuame hariduse juurde. kui me räägime alaealisest, siis me räägime inimestest, kes on kuni kaheksateist aastat vanad. inimesed, kes saabuvad, on sageli kuueteistkümneaastased, kuid ei oska veel kirjutada ja lugedagi. ja üsna sageli on väga raske õpetada neid kuueteistkümneaastasi. Neid ei ole võimalik õpetada koos seitsmeaastastega, kes alustavad algkooli see ei tundu olevat liiga hea mõte kui see kuueteistkümne aastased peavad olema seitsmeaastastega ühel tasandil ja ühes klassis. ei ole ka lihtne tagada seda, et neile vanematele alaealistele pakutaks kursusi lihtsalt lugemise ja kirjutamise õpetamiseks. mida teie selles valdkonnas soovitaksite? kuidas tuleks nad vastu võtta, missugused peaksid olema need parimad tingimused? ja viimasena palun Toomas Titovski. Claude, ma lubasin, et ma võtan tõesti sõna väga lühidalt ja küsimused on lühidad. suur aitäh täna meie ette tulemast. Teie komisjoni kritiseeritakse sageli ja mitte ainult Euroopa Liidu poolt. ma olen kuula-, kuulnud kriitikat teie komisjoni kohta nii Aafrikas kui Türgis, Liibanonis, igal pool ja teid kritiseeritakse peamiselt sellepärast, et teie kritiseerite kogu aeg vaeseid riike. kui on tegemist jõuka riigiga, siis äh, ja jäetakse asjad lihtsalt äh, kahe silma vahele. esimene näide, Norra. aastaid juba toimuvad Norras iga kuu demonstratsioonid selle vastu, et madalamate ühiskonnaklasside, vaesemate inimeste juurest võetakse nende lapsed igal aastal ära. on loodud suisa vastav organisatsioon, Varne Vernet, kes korrapäraselt täiesti tavalisi, aga vaeseid peresid lõhub. ja teie ei ütle selle kohta mitte midagi. pagulaslapsed eelkõige, eelkõige Aafrikast tulnud lapsed võetakse oma vanematelt ära ning vabandusi on palju, näiteks et vanemad ei käi tööl, nad kohtlevad oma lapsi halvasti. ma tahaksin teada teie seisukohta selles küsimuses. teine küsimus puudutab Prantsusmaad. me, meie komisjon küla, külastas Galeed ja sai selgeks, et väga paljud lapsed kannatavad seksuaalse ärakasutamise all ja ma ei ole näinud, et Prantsusmaad oleks hukka mõistetud, sest et Prantsusmaa on lubanud sellel asjal teoks saada. sajad lapsed peavad korrapäraselt seksuaalvägivalda ja seksuaalset kuritarvitust taluma. ning kolmas küsimus. ma olen re reisinud mitmetes riikides, näiteks Serbias, kus vanemad ütlesid väga sageli, et jõukad sisserändajad ostavad ära vaeste lapsed. näiteks mõni pere, kus on neli-viis last, nad lahkuvad Süüriast ning, ning on võimalik osta mõned lapsed hinnaga viis kuni viis tuhat eurot. miks te selle kohta mitte midagi ei ütle? ma ei ole kuulnud, et teie komitee üldse puudutaks neid teemasid. ma kahtlustan, et te ei ole selle, nende teemadega sugugi tegelenud ja mul oleks väga hea meel, kui te minu väited valeks tunnistaksite küsimusi on nii palju ja nii üksikasjalikke ja ma tõesti hoiatasin teid, härra Mesmoor. ma tean, et väga palju detailseid küsimusi selle teema kohta esitatakse, te olete teinud ka palju märkmeid, nii et teil on nüüd pool tundi umbes vastamiseks, nii et palun väga, saate vastata neile küsimustele. aitäh tahaksin esmalt öelda, et ma olen väga tänulik kõigi küsimuste eest. Te näete, et ma naeratan, see näitab, et te olete huvitatud, et äh, siin on tõesti praktilisi väljakutseid, äh, mis seonduvad rakendamisega, aga te tõesti soovite võimalikult kiiresti nendega tegeleda. ja nüüd äh, küsimuste juurde. mulle öeldi et mul on umbes kakskümmend minutit aega ja viimane küsimus, mida siin tõstatati. et me komiteena valime, et kellega me suhtleme ja ja te tahtsite, et ma ütleks, et äh, äh ma ei nõustu teiega. jah, austatud äh, Äh, parlamendisaadik, äh, see ei vasta tõele. me eelmisel nädalal just avaldasime veebileheküljel äh, teate, mis puudutas galees olevaid lapsi ja te teate, et see probleem puudutas Ühendkuningriiki ja Prantsusmaad. me oleme avaldanud ka arvamusi Austria kohta, me oleme avaldanud oma arvamusi ka Euroopa Liidu kohta poolteist aastat tagasi, eh, see puudutas rändekriisi. lihtsalt selleks, et te nüüd aru saaksite, kuidas asjad meil siseselt toimivad, et eh, me ütleme tõe välja eh, võimukandjatele, me, meil on ka selliseid äh, juhtumeid, kus me kirjutame kirju ja ei ole vaja tingimata avalikult äh, selliseid asju välja öelda, siin äh, riigi, siin saalis on saa-, ka riikide esindajaid, kellele me oleme saatnud kirju, kui näiteks on lapsi kasutatud kerjamiseks ja on öeldud meile, et see on see puudutab ainult äh, romade kogukonda ja, ja me saatsime ühe kirja veel ühele riigile, ma ei saa öelda, millisele riigile, et nende äh, puuetega laste äh, poliitika, mis puudutab põhimõtteliselt seda, et teenust nii-öelda ostetakse sisse teistest riikidest, ei ole aktsepteeritav. me kohtleme võrdselt kõiki riike äh, ei ole mingisuguseid vahetegemisi, me valime ise, mida me teeme, et kas me ütleme äh, tõe välja ametikandjatele, kas me levitame seda tõde. ja siin tõstatati väga olulisi äh, Äh, küsimusi, laste tööjõu kasutamine, lapsed sõjalistes konfliktides ja nii edasi, need on tõesti asjad, mis seonduvad väga se otseselt laste õigustega. ja peamine küsimus oli, et milline on peamine väljakutse, mis puudutab laste õiguste teostamist, eriti seoses laste õiguste konventsiooniga? tegemist on poliitilise tahtega, et kuidas mõõta poliitilist tahet, et ähm, kas tegemist on ähm, siin äh, ratifitseerimisega või hoopis suuremate asjadega, koolitusega, äh, selle tagamisega, et äh, rahvusvahelis-, et riik, riigi ametiasutused täidavad oma rolli, aga samal ajal tuleb tagada ka see, et ei tugineta piisavalt kodanikuühiskonna teenustele, kui tegemist on põhiliste teenustega konventsioon nõuab õigusloomelist, halduslikku ja teisi meetmeid. liikmesriigid väga palju rõhutavad õigusloomelisi meetmeid, väga paljud riigid ütlevad, et me oleme võtnud vastu õigusakte, mis puudutavad inimkaubandust, haridust, tervishoidu ähm,, digitaalmeedia reguleerimist äh,, ülekaalulisust ja nii edasi. komitee ütleb, et äh, väga hea, me tahame aga teada, et milline on nende meetmete, nende seaduste ähm, mõju mis on olnud äh, selle mõju, kui te olete rohkem personali palganud, et milline on äh, siis mõju, kui poliitikat on läbi vaadatud, see on see peamine väljakutse, aga ma tahaksin lisada veel paari asja. koordineerimine on endiselt väga suureks väljakutseks mitte ainult äh, arenguriikidele, vaid ka arenenud riikidele, meil on korduvalt olnud juhtumeid, kus me ütleme selgelt välja, et äh, laste õigused on horisontaalsed õigused, koordineerimine peab võimalikult suurel määral toimuma kõrgel tas-, tasemel, võimalikult lähedal otsuste langetamisele, meil on väga palju näiteid nõrga segast ja killustunud koordineerimisest, kus äh, on näiteks probleemidel, äh, probleeme sellega, riikide ülesehitusega ja lapsed jäävad kahe silma vahele. meie sekkuma ainult siis, kui me näeme, et äh, mingisugune korraldus tegelikult viib selleni, et laste õigusi rikutakse. näiteks on Äh, Euroopa riigis, liidus selliseid riike, kus äh, üks äh, alusharidus on riigi tasandil ja ja ja teisene haridus on siis kohalikul tasandil näiteks ja seetõttu äh, väga paljud lapsed ei saa edasi õppida ja sellistel juhtudel me sekkume ja ütleme, et äh, sellest ei, ei ole kasu laste õiguste seisukohalt. nii et äh, me, laste õiguste paigutamine Äh, poliit-, poliitika tegemise keskmesse äh, on endiselt väga oluliseks väljakutseks. Äh, meil on vaja tõesti, et laste õigusi võetakse arvesse igal pool, mitte ainult joonealustusmärkudes, vaid ka õigusaktide tekstides. lapsed on E, täis, täie õigus, kõigi õigustega inimesed, e, igasugused muud seisukohad peaksid jää, olema jäänud minevikku. ja nüüd veel üks küsimus e, Prantsusmaa esindajalt. kolm prioriteeti, mida me peame tõstatama seoses rändekriisiga. aitäh selle küsimuse eest, see samuti paneb mind naeratama ja põhjuseks on see, et Euroopa ei ole ainus manner, kellel on probleeme rändega tegelikult äh, kui vaadata arve, siis äh, paljudel teistel riikidel palju, on palju suuremaid probleeme ja palju suuremaid väljakutseid kui, kui need, millega teie siin silmitsi seate, see on see, millest ma tahaksin alustada, aga teiseks rändekriis, mida me siin Euroopa mandril näeme, peaks äh, teataval määral öö, olema sün-, sümptomiks, kriis ei alanud kahe tuhande kuueteistkümnendal või viieteistkümnendal aastal, vaid meie komitee on andnud soovitusi riikidele alates tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast. me oleme rääkinud sellest, et ei ka, integreerita piisavalt äh, sisserändajate lapsi, et me oleme rääkinud rändepoliitikatest, kus laste õigused ei ole keskmes, me Äh, oleme rääkinud sellest, et keskendutakse julgeolekule ja võtta arvesse laste küsimusi. nii et äh, see kriis on edasi arenenud sellepärast, et äh, on ähm, väga palju lünki olnud erinev, eelnevates süsteemides. Ähm, pole piisavalt laste õigusi arvesse võetud, nii et kriis on tõesti kriisiks välja arenenud, kuna eelnevalt on olnud väga palju puudujääke ja meie komitee siin äh, ei sea asju järjekorda, aga ma toon välja mõned, mis võiksid olla prioriteediks. esiteks äh, on terve rida võimalusi, mis meie meelest teil on. meie komitee arvab, et Euroopa Liit peab võtma konkreetseid mõõdetavaid ja mõistetavaid äh, mõistetav poli-, Euroopa Liidu poliitika raamistiku vastu selleks, et kaitsta kõiki äh, rändajate lapsi, selleks, et äh, see peaks olema konkreetne, peavad lapsed seda oma elus tunnetama, äh, see peab olema tsentraliseeritud, see peab laste õiguste konventsiooni oma keskmesse panema, peab võtma kasutama, võtma õppust teistest riikidest, kellel on äh, Äh, häid äh, kogemusi ja muuhulgas ka Euroopa Liidu riikidel on neid häid kogemusi ja tahaksin rõhutada seda, et see roll, mis teil on oma välispoliitika raames, on äärmiselt oluline äh, selleks, et tegeleda selle rändekriisiga, mis, millega te praegu silmitsi seisate. mina olen etioopialane ja ma teen tihti koostööd Aafrika Liiduga, ma tean, et praegu on tegemist Äh, arengukoostööga, aga ka rändeküsimustega, paljude riikidega, näiteks äh, viis riiki, Senegal, Mali, Niger äh, ja Etioopia, mm, minu enda koduriik. koostöö nende riikidega võiks anda palju võimalusi, kui seda koostööd tehaks korralikult. mida see korralikult tegemine tähendab? see tähendab seda, et me ei tohiks tagasi põrkuda äh, ja äh, vaat-, tegelema ainult julgeoleku küsimustega, vaid äh, me tõesti peaksime tegelema laste õigustega, me ei tohiks teha sama, mida on tehtud Euroopa Liidu ja Türgi suhetes, ma ei ole kindel, et seda on võimalik korral-, korrata Aafrika mandriga. nii et kui võtta laste õiguste äh, keskendunud lähenemine, siis äh, ma arvan, et äh, see võiks olla väga heaks äh, lähtekohaks ja turvalise seadusliku rände edendamine oleks samuti väga oluline. see oleks võimalus ja te olete äh, ilmselt seda ennegi kuulnud, et kui seda äh, Ähm, näha võimalusena, siis äh, võiks see anda meile ka kasu. mida rohkem inimesed, äh, mida rohkem lapsed äh, süsteemist välja langevad, mida vähem haridust nad saada, nad saavad, siis seda rohkem on ühiskonnast välja heid-, heidetud lapsi, kellega on tulevikus probleeme. Need on need asjad, mida ma tahaksin rõhutada. ja väga huvitav küsimus mis puudutas lastpornot, äh, turvalisust internetist ja nii edasi. laste õiguste komitee tegeleb nende küsimustega väga tõsiselt ja on riike, mis on konventsiooni osalisriigid ja mis ütlevad, et meie konventsioon, kultuur midagi ei luba ja see läheb liiga kaugele, tegelikult on asi nii, et iga mm, riigiga me oleme rääkinud äh, laste prostitutsioonist, lapspornost, äh, Äh, interneti kiusamisest äh, ja meil on olnud üldine arutelu, kus me keskendusime laste õigustele digitaalses meedias ja selles protsessis oleme välja andnud ka väga konkreetseid soovitusi. Äh, näiteks on vaja ähm, viia läbi vanusele sobivaid meediapoolitusprogramme, vaja on digitaalset kirjaoskust, aga ka sotsiaalset kirjaoskust, oluline on mõista, et konventsiooni rakendamine on sama oluline oluline nii ähm, internetis kui tavaelus toimuva mm, mm, suhtes ja, ja sellepärast on see äh, konventsioon sama oluline, ehkki see on vastu võetud kakskümmend seitse aastat tagasi. siin ei ole juttu HIV-ist, siin ei ole juttu kehalisest karistamisest, aga ähm, aga tõlgendamise kaudu on konventsioon endiselt äh, vägagi oluline ja interneti puhul äh, on vaja äh, äh, ja, mm, ja, ja lapsporno puhul on vaja riigipoolset reguleerimist. näiteks kui tegemist on lapsporno materjaliga, mis pannakse veebi, siis teenusepakkujal lihtsalt on kohustus see maha võtta. kas sellest piisab? ei, aga oluline on sellest teada anda ametiasutustele ja siis äh, viiakse läbi ka uurimine ja võetakse vastutusele need, kes äh, äh, rikkumisi toime panevad. meil on vaja seda, et ettevõtted samuti äh, pööraks tähelepanu laste olukorrale, näiteks Bitcoiniga seoses oli USA-s juhtum, kus oli ka nähtud tulemusi, kus inimene võttis ähm, filmis WC-s e-, e-, toimuvat ja oli võimalik oli võimalik ta tuvastada, oli võimalik andmebaasist tuvastada teda, tema nimi, oli võimalik ka e, isegi tema sõrmejäljed saada e, pildi e, kätte. see võttis aega ja vaja oli erinevate asutuste koostööd, aga on tõesti väga huvitavaid arenguid koostöö vallas. ja Itaalia esindaja mainis äh, seda, et äh, kinnipidamine on viimane abinõu, aga rääkis ka sellest, et äh, mida me teeme lastega, kes on jäänud kaduma. seda küsisid ka teised saadikud. ma tahaksin lähtuda ühest asjast. ei, meie tegevus seoses rändekriisiga peaks põhinema äh, Äh, õigustel ja põhimõtetel. mõned ütlevad, et rahvusvaheline õigus ei ole õigus. ja kui küsida, et miks mitte, siis öeldakse, et äh, ei ole jõustamismehhanismi, aga nad ei ütle sama kriminaalõiguse kohta. sellepärast, et kriminaalõiguses on ju ka ette nähtud rakendamismehhanism ja seetõttu meil on vaja alustada põhimõtetest, kohustustest, mida me oleme võtnud osalisriikidena ja see rakendamisega seotud väljakutse ei tohiks lubada meil jääda alla nendele kohustustele, mis meil tegelikult on. ja nagu ma eelnevalt ütlesin, Euroopa Liidu riigid ei ole ainsad, kes puutuvad kokku rändekriisiga ja mis puudutab nüüd lastest rändajate kinnipidamist, neid ei tohiks kunagi kinni pidada äh, meie seisukoht on, et kinnipidamine ei ole äh, õigustatud ainult äh, sellepärast, et laps on saatjata või lahutatud oma vanematest Euroopa Nõukogu äh, strateegia äh, laste õiguste jaoks aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seal on ka sätteid äh, rände kohta ja seal on öeldud, et tuleb teha jõupingutusi selleks, et lapsi ei pandaks kinnipidamisasutustesse. seal meil on juba näiteid Euroopas selle kohta, kus on kogukonnapõhiseid meetmeid, mida kasutatakse, aga Mehhikos ja Panamas on seadusega keelatud lastest rändajate kinnipidamine. mul on väga hea näide riigist, mis ei ole tavaliselt heaks, näiteks nagu Jeemen, kus neil on kogukonnapõhine hooldussüsteem, mis põhineb väikestest väikestel kodudel, kuhu pannakse siis äh, rändajatest lapsed, nii et äh, on selliseid näiteid, mida saaks ka siin korrata. ma tõesti tahan rõhutada äh, et see väljakutse, mis seondub äh, rakendamisega, ei tohiks äh, olla ettekäändeks, miks äh, me ei tä-, ei saa täita ka neid kohustusi, mida me oleme võtnud osalisriigina. Euroopa Liit on konventsiooni ratifitseerinud, see on minu, valmistab mulle väga suurt heameelt, ma tean, et see ratifitseerimine innustas ka teisi, see on, ma olen Äh, seda arutanud ka puuetega inimeste konventsiooni kolleegidega ja me tegelikult ei saa midagi muud teha, kui lihtsalt tervitada, aga liikmesriigid on need, kes saavad algatada näiteks mingisuguse muudatuse tegemise, kui on vaja mingit muudatust teha. ja me oleks väga tänulikud selle eest, me teame, et see ka laiendaks äh, laste õiguste konventsiooni piire väga ja muudaks selle väga palju konkreetsemaks ja mis puudutab vanuse kindlaksmääramist, meil on näiteid selle kohta, kus äh, vanuse kindlaksmääramist on äh, kuritarvitatud ja mitte ükski mõistusega inimene ei toeta selle pro-, protsessi kuritarvitamist äh, see tähendaks seda tõesti, et äh, rikutakse nende õigusi, kes tõesti on lapsed, kellel on õigus äh, süsteemist kasu saada. Äh, laste õiguste komitee ütleb, et laste vanuse kinnipääramise puhul äh, tuleb väga tõsiselt tegeleda nendega, kes on kuueteist kuni kaheksateist aasta vanused. me nõustume, et praegused meditsiinilised mehhanismid tihti ei taga õiget tulemust ja kõige parem on tugineda mitmedistsiplineerilistele mit, vanuse määramise protsessidele, mis hõlmavad ka sotsiaaltöötajaid ja teisi ja kui ähm, van-, meditsiiniline protseduur on ainus võimalus, siis me ütleme, et see peab olema mitteinvasiivne ja ja meil on selliseid näiteid, kus ähm, invasiivsed äh, vanuse määramisprotsessid on tegelikult äh, öelnud, et äh, tegemist ei ole lastega, ehkki tegelikult on ja ma ei tea, kui äh, palju tõendeid on selle kohta, kui palju on neid, äh, kes valetavad oma vanuse kohta, aga me peame ka mõtlema sellele rollile, mida peavad täitma meie õiguskaitseametnikud, et äh, nende laste kinnipidamine selleks, et nad kaduma ei läheks, see ei ole kooskõlas äh, sellega, mida me tegema peame, õiguskaitseametnikud tegelikult peavad hoolitsema selle eest, et lapsed kaduma ei läheks ja eestkostja menetluste puudumine, et turvalisuse puudumine, vilets sanitaarolukord, mis kinnipidamiskeskustes on äh, ja et lastel ei ole ka võimalust oma arvamusi kuuldavaks teha, et nad ei, nad ei saa tegelikult kaevata, kui nende õigusi on rikutud. Te teate, et mõningates nendes pagulaslaagrites on olnud juht, juhtumeid, kus lastel ei ole võimalust äh, käia äh, duši all või minna tualetti, äh, kuna täiskasvanud kuritarvitavad neid, näiteks nad äh, käsivad last hoida äh, nende jaoks kohta kohta äh, järjekorras või maksavad lastele raha selleks, et nad saaksid pagulaslaagritesse minna. ja mis puudutab perekondade tagasiühendamist Euroopa Liidus, me anname üsna palju soovitusi. Äh, konventsioon ei äh, keela perekondade taasühendamist Nad ütlevad, et äh, lapsi ei tohiks lahutada perekondadest nende tahte vastaselt, välja arvatud siis, kui äh, kompetentsed ametivõimud otsustavad, et see on laste parimas huvides ja siis võib see olla vajalik, aga äh, selle puhul on vaja tagada halduslike läbivaatamine, kohtupoolne läbivaatamine ja me peame olema kindlad, et järgitud on laste parima huvi kriteeriumi ja kui tegemist on äh, perekondade taasühindamisega, näiteks äh, laste, perekonna definitsioon on oluline, oluline on, et äh, taasühendamine toimuks võimalikult kiiresti, eestkoste protsessid ei pruugi olla kooskõlas laste õiguste standarditega, neid ei viida läbi piisavalt kiiresti, piisavalt professionaalselt ja siin oli juttu sellest, kus ühel isikul on äh, mitukümmend last, me oleme juht-, kohtunud ka rohkem kui sajast lapsest, et kuidas mm, sel juhul äh, tagada seda eestkosteõigust, kui neid lapsi on lihtsalt liiga palju äh,, eestkosteprotsessi ähm, erapooletus ähm, on väga oluline, laste äh, ärakuulamine on oluline, äh, aruandluse äh, kohustus koolitus äh, ja toetus äh, eestkostjatele on väga oluline tõhusa eestkoste jaoks, nii et äh, eestkoste professionaalsemaks muutumine on väga oluline. ja küsiti, et mida ma mõtlesin koolituste all, et kas ma rääkisin sellest, et vaja on roh-, täiendavat personali, ma tahaksin siin küsida, et kas teil on tunne, et vajalike ametiisikuid, sotsiaaltöötajaid, eestkostjaid, õiguskaitse aseametnikke on piisavalt selleks, et hakkama saada praeguse kriisiga. meie jaoks on vastus, et ei, ei ole. isegi kui nad on olemas, siis nad teavad tavaliselt väga vähe laste õigustest see al-, algab juba nendest inimestest, kes Frontexis töötavad äh, ja viivad läbi päästeoperatsioone merel, nende koolitusmaterjalides on äh, juttu laste õiguste küsimustes, kuidas nad äh, tagavad oma meetmete puhul soo küsimuste arvesse võtmise, mm, vanuse küsimuste arvesse võtmise. me räägime tihti füüsilisest vägivallast ja muudest asjadest, aga me tihti unustame äh, vaimse vägivalla, mille ohvriteks paljud lapsed on. nii et küsimus on, et kas meil on piisavalt äh, personali, äh, piisavalt hästi koolitatud personali selleks, et nende lastega hakkama saada. ja siin äh, oli juttu inimkaubitsemisest, mida saaks teha. ma ei ole võimeline teile siin arve nimetama, aga meil on näiteid headest tavadest. üks asi, millest ma tahaksin rääkida, on õigusloome, selle tagamine, et on ette nähtud konkreetsed sanktsioonid. meil on näiteid riikidest, kus on väga väiksed rahatrahvid või näiteks üheaastane ähm, tingimuslik karistus ja tihti on naised seotud naistega kaubitsemisega või naised seotud lastega kaubitsemisega, et ta, nüüd need inimkaubitsejad ei vasta tavaliselt nendel, sellele ettekujutusele, mis meil on ja nüüd äh, on võimalik ka mõningad trendid paika panna. üks äh, element, mis äh, silma torkab, on see, et tegemist ei ole teemaga, mis puudutaks ainult ühte jurisdiktsiooni, vaid see on piiriülene teema Aafrikas näiteks, Lääne-Aafrikas on mõned riigid transiitriigid, mõned riigid päritoluriigid, mõni, mõned riigid sihtriigid ja mõned riigid on kõike kolme. riigid, mis on edusamme teinud Burkina Faso, Senegal, Guinea, on äh, allkirjastanud äh, vastastikuse mõistmise memorandumi, et neil on vastavad rakkerühmad ministeeriumid, äh, kes tegelevad nende teemadega, mis puudutavad inimkaubandust. ja veel üks asi ja siis ma ka lõpetan ilmselt. ma juba rääkisin vanuse määramisest ja tahtsin tulla tagasi selle juurde, millest rääkis Soome esindaja tõsi on, et vanuse määramise süsteemi kuritarvitatakse, aga see on riikide jaoks oluline ja me oleme näinud seda eelmisel nädalal seoses Galeega, kus Ühendkuningriigi mm, kollased ajalehed ütlesid, et need lapsed äh, äh, näevad vanad välja ja nad tegelikult kuritarvitavad seda süsteemi. meie komitee seda ei usu, aga me tahame rõhutada seda, et inimõigustega seonduvaid kohustusi ei saa panna sõltuma avalikkuse arvamusest. Need, need artiklid, mida avaldatakse kollases ajakirjanduses, ei tohiks viia selleni, et muudetakse poliitikat või taganetakse kohustustest, mida riigid on võtnud ja viimane asi, äh, laste õiguste komiteena üritame meie mõista seda, et tegelikult lihtsaid äh, lahendusi ei ole, me oleme sellest aru saanud. aga kui laste õiguste konventsioon seatakse teie töö keskmesse, kui te teete äh, mõjuhinnangu, et kuidas teie poliitikud, poliitikad, manifestid ja muud asjad mõjutavad laste õigusi, kui äh, laste õiguste konventsioon, laste paremad huvid on nii teie sise- kui välispoliitikate keskmes, siis äh, on olemas äh, jätkusuutlikud lahendused selleks, ähm, et lahendada praegust pagulaskriisi ja meie äh, jälgime olukorda ja kui on midagi, mis võimaldab meil seda protsessi toetada, siis me oleksime väga tänulikud, ma tean, et üks kolleegidest, kes tegeleb direktiivi äh, koostamisega on, on samuti siin ja et kui meie komitee saaks äh, teid kuidagi aidata, siis meil oleks väga hea meel. ja tuletan tagasi, tulen tagasi nende kahe reegli juurde, mida ma enne mainisin, äh, mida on ära proovitud ja mis laste parimad huvid on just nimelt need äh, asjad, mis ei võimalda küll äh, kiireid lahendusi, aga jätkusuutlikke lahendusi äh, sellele, kuidas laste õigusi kaitsta, aitäh! suur tänu, härra Mesmer, selle teie arvamuste vahetuse eest, proua Kis-, Kisbek ja teised koordinaatorid kutsusid teid siia kohale tahtsime teada, mida ÜRO selles vallas teeb, teie vastused olid väga asjatundlikud, rääkisite väga põhjalikult, rääkisite ka vahistatus kinnipidamisest ja teistest tähtsatest teemadest meie jaoks. ja teil on, te rääkisite menetluslikest õigustest ja teistest meie tööga seotud küsimustest ja nagu panite tähele, ka meil on põhjalikud teadmised, nii et loodetavasti me, teie meeskond püsib meie meeskonnaga ühenduses. suur tänu teile selle külaskäigu eest ning äh, teie ettekande eest. kolleegid, komisjoni nimel pean ma ka teatavaid teisi ülesandeid täitma, nii et äh, härra Albrecht võtab punkti viisteist juhtimise enda kätte. Thank you very much, Claude and suur tänu, Claude! järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on siis äh, uuring äh, küberkiusamine noorte hulgas äh, ja poliitikaosakond C on selle tellinud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal meie komisjon soovis seda uurimust kuivõrd küberkiusamine levib üha kiiremini ning äh, me tahtsime, et meie digitaalses äh, ühiskonnas äh, avaliku sekkumise vajadust hinnatakse ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal see uurimus avaldati ja siin räägitakse siis Euroopa Liidu küberkõri, tegevuse küberkiusamise äh, meetmetest, räägitakse Euroopa Liidu rollist ning siin on äh, tõendeid selle kohta, mis on kasulikud ka meie äh, komisjoni jaoks äh, ning direktiiv kaks tuhat üksteist üheksakümmend kolm on sellega seotud, see on laste seksuaalse ärakasutamise ning laps, lapsporno vastases, vastase võitlusega ja nüüd annaksin sõna proua Virginia Tallapapsale, kes räägib meile sellest uurimisest. kõigepealt rääkisin natukene selle uurimuse eesmärgist. see äh, eesmärk äh, räägib küberkiusamise ulatusest ja äh, erinevatest viisidest keskendutakse alla kaheksateistaastastele noortele äh, ja kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, peamiselt analüüsitakse siiski üheksa liikmesriigi olukorda, viisime läbi uurimuse noorte hulgas, samuti äh, viisime läbi analüüsi andmetest ning äh, konsulteerisime sidusrühmadega küberkuritegevusele ei ole praegu kokku lepitud määratust ei rahvusvahelisel ega Euroopa Liidu tasandil. ainult pooled liikmesriikidest on vastu võtnud ametliku küberkiusamise määratluse. hoolimata sellest, et määratlusi on mitmesuguseid liikmesriikides, on üldiselt jõutud kokkuleppele, et äh, kiusamine on tahtlik isiku või isikute rühma äh, poolt toime pandud tegevus äh, mingi aja jooksul ja ohvri suunal, kes ei saa end hästi kaitsta. küberkiusamine loomulikult leiab aset internetis. Need on selle küberkiusamise peamised omadused ning kuivõrd kasutatakse e-, elektroonilisi ja digitaalseid vahendeid kiusamise toimepanekuks äh, ning äh, kiusaja soovib kahju tekitada ning äh, jõuvahekorrad on tasakaalust väljas, see käib selle asja juurde ning äh, kiusaja võib jääda anonüümseks, tal on selleks võimalus olemas ning äh, üks intsident, üks kiusamise juhtum võib jõuda tuhandete inimeste silmade alla. uuring näitab, et viimastel aastatel on küberkiusamine rohkem levinud ja noorte hulgas üheteist kuni kuueteistkümne aastaste noorte hulgas kasvas küberkiusamine seitsmelt protsendilt kahe tuhande kümnendal aastal kaheteistkümnele protsendile kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. aga andmeid tuleb käsitleda väga ettevaatlikult, sellepärast et mm, rahvusvaheliselt kokku lepitud määratlust, nagu ma ütlesin, ei ole ja küberkiusamise äh, mõõtmine on erinev nii riigiti kui ka lihtsalt uurimiste kaupa kui me räägime küberkiusamise andmetest, siis siiski on teatavad üldised tendentsid. ohvrid on tõenäoliselt äh, ise kiusajad ja mitte lihtsalt äh, mitte ohvrid. küberkiusajad ise on sageli nii ohvrid kui äh, ja nii kiusajad kui ka tavalised kiusajad ja nii küberkiusajad kui tavalised kiusajad. mingisuguseid äh, soolisi eelistusi ei ole, mõningad uuringud siiski näitavad, et tüdrukud tegelevad küberkiusamisega rohkem ja kiusamine ja äh, küberkiusamine võivad äh, jätkuda ka täiskasvanu heas. selle kohta siiski puuduvad puudu, põhjalikud andmed. Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigusraamistik Euroopa Liidus ei ole mingisugust konkreetset vahendit, millega võideldatakse küberkiusamise vastu, aga küberkiusamine läheb vastuolla äh, ÜRO laste õiguste konventsiooni artiklitega kolmteist, üheksateist ja kolmkümmend üks. ka Euroopa Nõukogu, äh, Euroopa Inimõiguste konventsioon, Euroopa Sotsiaalne harta ning äh, küberkuritegevuse konventsioon käsitlevad küberkiusamist teataval määral. mis puudutab poliitilist raamistikku, siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võttis ÜRO vastu resolutsiooni, mille eesmärgiks on kaitsta last kiusamise eest. ka Euroopa Nõukogu on vastu võtnud oma strateegia kahe tuhande kuueteistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümne esimese aasta laste õiguste äh, strateegia ja seal on äh, laste õigused digitaalses keskkonnas samuti prioriteetide seas. Euroopa Liidu õigusraamistik. Euroopa Liidul on selles valdkonnas ainult täiendav roll. Euroopa Liit peaks toetama, äh, aitama koordineerida liikmesriikide algatusi aga Euroopa Liidul on ka pädevus reguleerida valdkondi, mis on seotud laste õigustega ja Euroopa Liit on vastu võtnud äh, laste seksuaalse kuritarvitamise direktiivi ning ohvrite õiguste direktiivi, mis on ka seotud küberkiusamisega. otseselt küberkiusamise vastast instrumenti Euroopa Liidu tasandil ei ole, aga Euroopa Parlament võttis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kahekümne, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kahe laste õiguste konventsiooni kahekümne viiendal aastapäeval vastu oma resolutsiooni ja seal käsitletakse ka nii äh, küberkiusamist kui kiusamist üldiselt. Euroopa Liidu poliitiline raamistik lastevastase vägivalla vastane võitlus ka veebikeskkonnas on üks osa Euroopa Liidu laste õiguste tegevuskavast Euroopa Liidus on vastu võetud mitmeid poliitilisi meetmeid laste turvalisuse tagamiseks veebikeskkonnas, näiteks äh, komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta strateegia Parem internet lastele. Äh, samuti on Euroopa Liidus mitmeid finantsprogramme selles valdkonnas ning äh, Euroopa Liidus pööratakse suurt tähelepanu lastekaitsesüsteemidele mis puudutab äh, liikmesriikide tasandit, siis mitte ükski kahekümne kaheksast liikmesriigist ei ole võtnud vastu kriminaalõiguslikke ega haldusõiguslikke sätteid küberkiusamise kohta. aga kõikides liikmesriikides käsitletakse küberkiusamist teiste kuritegude raames, nagu näiteks äh, arvutikuritegevus, vägivalla käsitlus või äh, tagakiusamise ja ahistamise äh, vastased meetmed ning pooled liikmesriikidest on vastu võtnud meetmeid äh, lastekaitse, hariduse, vägivalla ning äh, netiturvalisuse valdkonnas. oleme tuvastanud häid tavasid üheksas liikmesriigis. Need liikmesriigid on Eesti, Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Holland, Poola, Rumeenia, Ühendkuningriik ning Rootsi heade tavade all peame silmas edukaid äh, meetmeid, mis aitavad küberkiusamist vähendada ning äh, ohvreid kaitsta ning samuti ka äh, teadlikkust küberkiusamisest suurendada. Nende heade tavade hulgas on ombudsmani, laste ombudsmani, laste õigusvoliniku algatused näiteks Kreekas ja Eestis, samuti koolitusprogrammid Äh, ameti esindajatele, näiteks politseinikele ja õpetajatele, samuti ka koolis läbi viidud algatused, äh, ennetava iseloomuga algatused küberkiusamise ärahoidmiseks, samuti laste kaasamist poliitika kujundamisse peab pidama heaks tavaks, samuti siis äh, eakaaslaste hulgas suurema sallivuse ning äh, austuse äh, suurendamise meetmed, äh, samuti häirekanalite arendamine ja samuti ad hoc struktuurid selleks, et kaitsta ohvreid selliste, selliseid algatusi on tehtud Kreekas ja Itaalias. selle uurimuse põhjal esitame ka soovitusi Euroopa Liidu institutsioonidele, meie teeme ettepaneku, et äh, komisjon võtab vastu küberkiusamise ametliku määratluse. see aitaks luua üldine ühtlane arusaam sellest äh, nähtusest ning oleks suunanäitajaks liikmesriikidele. praegusel hetkel on liikmesriikides määratlused erinevad. komisjon äh, peaks samuti aitama kaasa heade tavade levitamisele selles valdkonnas komisjon peaks äh, soodustama koostööd äh, erasektoriga, äh, internetiteenuse pakkujatega. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis Euroopa Parlamendile soovitame et Euroopa Parlament kannaks hoolt selle eest, et küberkiusamine jääks tähtsale kohale Euroopa Liidu poliitilises tegevuses. selleks võiks moodustada laste õiguste inter- seda võiks teha laste õiguste intergrupi kaudu ning parlament peaks teostama järelevalvet ka komisjoni ettepanekute üle selles valdkonnas ning äh, kandma omalt poolt hoolt selle eest, et küberkiusamine ei, ei jääks tähelepanu alt kõrvale. liikmesriikide tasandil soovitame, et liikmesriigid mõõdaksid süstemaatiliselt ning korrapäraselt küberkiusamist. soovitame ka laste õigusvoliniku rolli muuta aktiivsemaks, soovitame internetioskuste arendamist vanematele vastavate programmide kaudu. aitäh! suur tänu, proua Talla Potsa ning annan võimaluse meie liikmetele ka küsimusi esitada. kolleegid, kas teil on küsimusi? proua Otsinitš. <clears throat> Grazie, grazie president, grazie intanto per. aitäh, härra esimees ja aitäh selle ettekande eest, see oli tõesti äärmiselt huvitav uuring, kübi, küberkiusamise uurimine noorte hulgas on väga laialt levinud ja tihtipeale on sellel väga traagilised tagajärjed, sest et noored ja suisa väga noored inimesed langevad küberkuritegevuse ohvriks ning tihtipeale ei leia nad sellest mingit sobivat väljapääsu. kuna ma olen alaealiste õiguste alarühma juhataja, siis minu arvates on tegemist väga olulise teemaga ja terve rida väga tähtsaid ideid toodi välja selles uurimuses. mina tahaksin küsida äh, meie külaliselt, kas ta võiks anda meile täiendavat informatsiooni selle kaheosalise küsimuse kohta, mis ühest küljest ennetamine, seadused, mis on võimalik Euroopa Liidu tasandil võimalik vastu võtta, aga teisalt siis äh, siseriiklikud varje äh,, vahendid. meie näiteks Itaalias oleme üritanud küberkiusamise seaduse võimalikult kiiresti vastu võtta. minu arvates ennetamine on täpselt sama tähtis kui need seadusandlikud aktid. niisugused asjad toimuvad loomulikult eelkõige koolis, aga paraku ka perekondades. kahjuks ei suuda kõik vanemad oma lapsi asjakohaselt toetada ja õpetada kuidas infotehnoloogiat mõistlikult kasutada. ma tahaksin kuulda teie seisukohti selles küsimuses. kuidas rakendada tõelist ja tegelikku ning toimivat ennetuspoliitikat. teine punkt, mida te puudutasite, oli küberkaitse ohvrite toetus ja kaitse. me oleme mitu korda nimetanud, et kiusamine on tegelikult üks tagakiusamise vorm, see on suunatud ikkagi nõrgemale isikule ning seda nõrgemat isikut kiusatakse taga. tänapäeval on võimalik seda teha ka arvutitehnoloogia abil ning mida me peaksime tegema niisuguste ohvrite kaitsime, kaitsmiseks ja toetamiseks, kes on sellise asja all kannatanud. esiteks on väga raske määratleda, kes on olnud küberkiusamise ohver ja kes mitte, aga kuidas me niisuguses olukorras olnud inimesi kaitseme ja aitame, kuidas me tagame selle, et, äh, et küberkiusa- kiusamise ohvrid lõpuks ei äh, sooritaks enesetappu, nagu juhtus Itaalias ühe neljateistkümneaastase ohvriga. sellepärast ma leian, et ohvrite kaitse ja toetamine on väga oluline. suur aitäh ja härra, äh, suur aitäh, e-, e-, esimees, ikka ja jälle juhtub, et meie libekomisjonis toimuvad erilist huvi äratavad arutelud, sellepärast et me mitteametlikult käsitleme teemasid, mis on tõesti väärt arutelu. me räägime põhjustest, mille vastu on vaja võidelda, aga paraku ei ole meil piisavaid, äh, piisavat otsustusõigust. mõned ja teie tänane ettekanne hakkas min-, minus äratama huvi just selles suunas, et missugused on äh, küberkuritegevuse mõjud, kuhu need ulatuvad, võib-olla te võiksite anda veel täiendavaid tahkusid äh, selgitada. esiteks, äh, küberkiusamise stsenaarium. iga küberkiusamise juht on erinev. tegemist on äh, juhtumipõhise ehk kriminaalse tegevusega. see on ilmne, aga võib-olla on selle juures veel midagi rohkemat, võib-olla on tegemist ka tihtipeale organiseeritud küberkiusamisega, nii et tegu on teatavat liiki organiseeritud kuritegevusega, võib-olla küberkiusajad on omavahel kontaktis, võib-olla nad on mingil määral organiseeritud, võib-olla nad vahetavad omavahel või kauplevad neid kogemusi, mida nemad on oma küberkiusamise tulemusena saa-, saanud ja võib-olla nad siis ühiselt, ühiselt terroriseerivad kaitsetuid noori poisse ja tüdrukuid. ning teine asi on just tasakaal, tasakaalu saavutamine. selle mõistmise vahel, et tegelikult on küberkiusamine väga suur oht, see tegelikult ohv, ohustab noorukite isiksuse arengut ja väga oluline on austada iga isiku, ka noorte privaatsust ja autonoomsust, sellepärast et ka nendele on põhiõigustega antud õigus privaatsusele ja eraelu kaitsele. me teame, et väga-väga paljud küberkiusamise juhud on avastatud vanemate poolt ja nad on ave-, avastanud seda sellepärast, et nad on ka vahetevahel suisa ebaseaduslikult äh, tunginud oma lapse kübertegevusse, sest nad tunnevad, et nad peavad mingisugusel moel sekkuma, et nad peavad kontrollima oma laste telefone, arvuteid, tahvelarvuteid, mõnikord nad lihtsalt peavad seda tegema, et teada saada, mis te, mis toimub. kas te annaksite selle kohta oma seisukoha? suur aitäh ja nüüd ma annan taas sõna proua Talapatsale, et ta saaks vastata nendele kahele küsimusele, palun võtke arvesse ka seda, et me oleme natukene ajast maha jäänud, seega tegemist on muidugi ainult arutelu algusega, aga ikkagi oleks meil väga hea meel teie seisukohti kuulda. mis puudutab esimest küsimust ja enneta, ennetavat lähenemist, siis meie uuringu tulemused on näidanud, et kaks programmi oleksid väga tõhusad ennetamiseks liikmesriikide tasandil on terve rida üsna tõhusaid äh, programme kasutusele võetud, mis on äh, ka vähendanud küberkiusamist. üks oli Soomes käivitatud programm, äh, mida Soome näitel rakendati veel paljudes teisteski riikides, Hollandis kaasa kaasa arvatud, see on niisugune tervet kooli hõlvav, hõlvav projekt. see projekt ei puuduta mitte ainult õpilasi, vaid äh, kaasab koolis ka õpetajad ning üritatakse siis selle projektiga luua koolis õpilastele turvalisem keskkond ja kaasata ka õpilasi küberkiusamise probleemide lahend-, lahendusi leidmaks. minu arvates tegemist on väga hea programmiga. mis nüüd puudutab ohvrite kaitset, siis me rääkisime lastega ja noortega vanusevahemikus kaksteist kuni kakskümmend üks ning kõik nad rõhutasid, et ohvrid vajavad kaitset ja toetust, eelkõige just äh, grupi psühholoogilist toetust, aga noored juhtisid tähelepanu ka sellele, et äh, et küberkiusajad tuleb tuvastada ja küberkiusajatele tuleb ka selgitada, mida tähendab olla nende ohver ja neile tuleb selgeks teha, mida, mida, mida ohver tunneb ja mida tähendab olla ohvri asemel nüüd, eh, mis puudutab küber kuritegevust, eh, siis tõsi, küberkiusamine on üks küberkuritegevuse vorm ja küberkuritegevus on väga ohtlik. Eh, uuringud on näidanud ka, et küberkuritegevuse ohvrite hulka kuulub juba üsna palju küberkiusamise ohvreid. seega küberkiusamine on igal juhul küberkuritegevuse liik ja seda tuleb sellest seisukohast lähtudes ka kaaluda äh, nüüd tasakaalu saavutamine laste õigu, õigus privaatsusele ühelt poolt ja vanemate sekkumine teiselt poolt. jällegi ma tahaksin siinkohal rõhutada, et see uuring, mis me noorte hulgas läbi viisime, näitas, et laps, lapsed tegelikult vajavad isegi interneti kasutamisel rohkem vanemate kontrolli ja mitte ainult vanemate, vaid ka õpetajate kontrolli interneti kasutamisel. nii et üllataval kombel tuli välja, et lapsed tegelikult tahavad, et õpetajad ja vanemad oleksid tegelikult suutlikumad digitaalvaldkonnas ja et nad oskaksid neid paremini juhatada, suunata ja kontrollida. suur aitäh selle mõttevahetuse eest ja selle eest, et te tutvustasite meile oma uuringut. uuring on kättesaadaval ka täiendavaks lugemiseks internetis. suur aitäh teile veel üks kord ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde ning järgmine päevakorrapunkt on algatusraport, mis puudutab suurandmete mõju põhiõigustele. raportööriks on Anna Gomes ning ta tutvustab äh, kohe oma raporti eelnõud, mida meile tutvustati, mis jagati laiali kahekümne seitsmendal oktoobril. palun, proua Koor um,. Ähm, well, aitäh. nagu öeldud, raport on teil olemas. ja kuna meil on piirangud peal, siis on tegemist tegelikult kokkuvõttega sellest, mis seal tegelikult peaks kirjas olema, aga ootan muudatusettepanekuid, mida ma ise esitan ja mida loomulikult esitavad kolleegid, mis võimaldavad meil siis mõningaid nendest põhilistest ideedest, mis siin kirjas on, edasi arendada. siin on äh, kolm peamist teemat, ülevaade olema, praegusest olukorrast seoses äh, suurandmetega, nende mõjuga isikuandmetele ja konkreetne mõju äh, suurandmetele, mida kasutatakse kommertseesmärkidel ja erasektoris ja siis äh, õiguskaitse aspekt. mõningad soovitused siin äh, on olulised kõigi nende osade jaoks ja mõjutavad äh, erinevaid valdkondi. nagu öeldud, äh, meil on teksti pikkus piiratud ja muudatusettepanekutega saab siis lisada siia asju, mida siin ei ole või mis on siin kirjas, aga mis ei ole tingimata seostatud korralikult me tunnustame seda, et äh, arengud ähm, ja see, et äh, meil on väga palju nutiseadmeid, on toonud meile väga palju häid asju, aga need, nendega seonduvad väga suured riskid, ähm, põhiõiguste kaitse, eraelu kaitse, õigus mittediskrimineerimisele. me tõstatame ka selle teema, et automaatne äh, otsuste langetamine, kasutades suurandmeid, võib äh, mõjutada väga negatiivselt äh, õigusloomet ja mõjutada negatiivselt kodanikke. kui me mais käisime Silicon Valley's, siis üks meie vestluspartneritest ütles, et suurandmed põhimõtteliselt on statistika, mille kasutamist siis veelgi võimendavad algoritmid ja see muidugi avab äh, alati ka selle võimaluse, et kui tegemist on statistikaga, siis seda statistikat on võimalik äh, ka võltsida ja algoritmi omakorda võib kasutada võltsimiseks. nii et äh, see kõik võib negatiivselt mõjutada põhiõigusi. mittediskrimineerimine on väga oluline põhimõte ja inimesed, kellega me rääkisime, rääkisid, mainisid äh, mõju kindlustusele, näiteks äh, tervisekaitsele, näiteks äh, tervisekindlustusele võib see mõju avaldada. nii et äh, me rõhutame, et avalikkuse usaldus sellise tehnoloogia vastu on väga oluline ja seda on võimalik tagada ainult siis, kui põhiõigused ja õiguskindlus on tagatud kõigile osapooltele. me ei paku siin välja mingite uute õigusaktide loomist, äh, aga selles kontekstis on oluline vastu võetud andmekaitsepaketi äh, rakendamine, mis võeti vastu teie juhtimisel, esimees, ja oluline on see, et kuidas komisjon ja liikmesriigid äh, seda, andmekaitseasutused seda äh, rakendamist äh, konkreetselt kujundavad. olulised põhimõtted on läbipaistvus ähm, ja aruandekohustuslikkus ja nii edasi, neist tuleks juhinduda rakendamise puhul ja see on väga oluline, kui me näiteks tegeleme praeguste andmebaasidega, mis ettevõtetel on, mis hõlmavad suurandmeid isikute kohta ja neid vahetatakse, müüakse, edastatakse allhankijatele. ma näen, et ettevõtted samuti jälgivad, mida me teeme äh, siin, mida me teeme selle raportiga ja tööstuses ollakse üsnagi teadlikud sellest, et ei äh, põhiõiguste olukorra parandamine on äh, usalduse eeltingimuseks äh, ja, ja mm, see on väga oluline selleks, et oleks võimalik kasutada suurandmeid. teised aga ei ole sellest veel teadlikud, riskid on väga suured ja me võib-olla isegi veel täpselt ei tea, kui suured need riskid on nii et ma ei äh, räägi siin detailselt sellest raportist, aga ma tahaksin rõhutada, et meil on äh, vaja platvorme ähm, äh, avaliku sektori ja eraettevõtete vahel, nende ettevõtete vahel, kes juba kasutavad suurandmebaase ja väga oluline on see raamistik, kus isikuandmeid kasutatakse, kus kasutatakse automaatset otsustamist, oluline on Äh, vähendada nende algoritmide kallutatuse negatiivset mõju. me räägime siin sellest, et kasutatakse väga palju nutiseadmeid, äh, kõikvõimalikud veebirakendusi, seda teevad eraisikud ja organisatsioonid ja see ei tähenda mitte seda, et nad oleksid pakutud toodetega nii väga rahul, vaid nad lihtsalt on üldiselt äh, resigneerunud äh, ja mm, leppinud sellega, et neid seadmeid on vaja selleks, et äh, töötada ja suhelda ja meil on vaja mm, kodanikele anda tagasi kontroll nende protsesside üle. me elame nüüd ju in asjade interneti ajastul, kus in-, pangandus käib internetis, kus me täiesti sõltume internetist, kui tegemist on näiteks äh, lendamisega. meil on vaja seda, et andmebaasid oleksid usaldusväärsed ja see usaldusväärsus äh, sõltub äh, omakorda sellest, kas nad on kooskõlas põhiõiguste alaste õigusaktidega see oli siis minu kokkuvõte sellest, selleks, et alustada arutelu ja tõesti äh, ootan äh, saadikute muudatusettepanekuid, et äh, seda raportit parandada. aitäh, kolm saadikut ja ma ise sooviksid sõna saada, aga kõigepealt annan sõna Aksel Fossile Rahvapartei. aitäh, härra juhataja, aitäh Anna Komesile selle raporti koostamise eest raport on minu meelest hea, tegemist on hea lähtekohaga. minu arvates aga siin ei ole piisavalt valgustatud äh, seda aspekti, mida suurandmetega teha saab ja kuidas oleks võimalik neid äh, suur, äh, põhiõiguste seisukohalt neutraalselt kasutada, nii et siin on vaja veel äh, määratleda suurandmed, suurandmetega kaasnevaid äh, eeliseid samuti välja tuua. minu meelest see on hea, sellepärast et me ei pääse kuidagi mööda suurandmetest, see on äh, juba praegu tegelikkus, äh, mis veelgi olulisemaks muutub meie ühiskondades. küsimus on ainult selles, et mis suunda meie selle juhime. ja kui ma nüüd vaatan siin äh, Äh, põhjenduspunkti E, kus on juttu andurite kasutamisest, massilisest kasutamisest, siis ma küsin, et kas tegemist on üldse isikuandmetega, äh, kus me peame põhiõigusi kaitsma või on tegemist lihtsalt äh, üldiste andmetega, mis on anonüümitud ja tegelikult nende puhul me ei pea tegelema põhiõiguste küsimustega ja algoritmide küsimus ka tulevikus kasutades äh, automaatset õppimist või midagi muud, muutuvad nad väljast paremaks ja meie peaksime tähelepanu pöörama sellele, et ne-, sel-, nende andmete kvaliteet mängib suurt rolli ja et lõpuks võivad otsustusprotsessid olla vigased ja mis puudutab kodanikke, siis äh, kodanikud on äh, nagunii ebakindlad selles osas, mis neid tulevikus ees ootab. Nad teavad, et äh, andmete vallas toimub areng ja et me ei mõista enam paljusid asju ja see sõna suurandmed iseenesest võib-olla juba tekitab ebakindlust aga iseenesest suurandmed ei pea meid muutma ebakindlaks, sest seal on ka need positiivsed aspektid olemas, eriti just tervishoiu vallas, kus on, võib küsida, et kas nende abil ei saaks ära teha paljusid asju, mille puhul tõesti oleks tegemist äh, paremate võimalustega mõningate haiguste vastu võidelda või individuaalsemalt äh, ravile läheneda, et ähm, suurandmed võivad avaldada ka sellist positiivset mõju. ja mis puudutab anonüümimist äh, ja pseudonüümimist, äh, punktis kolm on sellest juttu seoses isikuandmetega. jah, anonüümitud andmed ei kuulu äh, andmekaitse äh, põhimääruse kohaldamise alasse, nii et tegelikult me peaksime siin tegelikult tegelema isikuandmetega eh, andmekaitse põhimääruse mõistes, mõttes ja me oleme seda ju arutanud, et eh, kas andmete pseudonüümine on äh, üks võimalik vahend, kuidas suurandmeid äh, paremaks muuta või kuidas olukorda lihtsustada, minu seisukoht on, et see on nii, äh, võib-olla on veel ka mingeid teis-, tehnikaid, mida me praegu ei tunne ja kui tegemist on andmete pseudonüümimisega, siis me peaksime pigem tähelepanu pöörama sellele, et kuidas peab toimuma reidentifitseerimine, kas just nimelt see ei ole oluline, et äh, isikul on parem tunne seoses oma põhiõigustega, et see ei ole ju hull, kui andmeid töödeldakse, juhul kui andmed on pseudonüümitud, aga oluline küsimus on just nimelt see reidentifitseerimine, taastuvastamine ja nüüd, mis puudutab aja, aega, siis äh, andmekaitse põhimäärus on rakendunud, jõustunud, aga rakendumiseni ei ole veel jõudnud, nii et äh, me peame jälgima, et äh, milli, et kui kaugele me oleme jõudnud selle raportiga ja et kui me äh, siin tahame viit-, viidata ähm, andmekaitse põhimäärusele, siis me peame võtma arvesse, et olukord võib veel mingil määral muutuda. aitäh ja järgmisena Marju Lauristin ja siis Carlos Coelho. aitäh. tahaksin tänada Annat äh, selle väg- äh,, arutelu väga kiire alustamise eest ma loodan, et äh, me ei pea siin liiga kiiret arutelu, sest äh, see on tõesti uus äh, valdkond, siin on väga palju uusi valdkondi ja kui meie kogemused andmekaitsega seoses, et äh, iga, jõutakse uu, probleemi uuele tasemele ja minu ettepanek oleks, et me võtaks aega et me arutaksime seda korduvalt, et me vaataks, kuidas, millised arengud on, kuidas meie arusaamine sellest teemast areneb ja, ja ma tõesti ta, pa, mm, tahaks, et kõik inimesed tõesti loeksid andmekaitse üldmäärust, sest see on selle töö aluseks ja selle töö, töö lisandväärtus on seda suurem, mida rohkem viiakse kau-, minnakse kaugemale ja ei korrata üle neid asju, mis juba on paika pandud andmekaitse üldmääruses. näiteks kui on juttu profileerimisest neid on arutatud et kõik, mis me saame, on andmekaitse põhimääruses juba kirjas ja me peaksime nüüd vaatama, et mis on järgmine samm. minu jaoks on oluline see, et et mis on kõige olulisem äh, suurandmete puhul? suurandmed äh, tähendab ju see, et äh, igasuguseid andmeid on võimalik äh, isikuandmeteks muuta. et igasugustest jälgedest, mida inimesed jätavad endast, mis põhimõtteliselt ei ole isikuandmed, neist saab teha isikuandmed ja ma arvan, et me peame minema kaugemale, me peame mõistma, et äh, selgelt on olemas vajadus äh, piiride järele, mis puudutavad andmete kasutamist, mitte nende andmete töötlemist. võib, ei saa öelda, et äh, selline matemaatika on hea ja selline matemaatika on halb. matemaatika ei ole ei hea ega halb, aga see, kuidas inimesed kasutavad sellise töötlemise tulemusi, see on hea või halb ja me võime siin vaadata ravimeid, see keemiline äh, protsess iseenesest ei ole halb, vaid kasutamine on halb ja me peame tõesti analüüsima väga spetsiifiliselt siin erinevaid probleeme ja kui ma vaatan siin põhjenduspunkti F, mis veidi viitab sellele, et mille, mida me peame analüüsima, minu meelest on siin kolm eraldi valdkonda äh, ähm, algoritmid, analüütilised vahendid, andmete kvaliteet, kahtlased korrelatsioonid. aga siin on veel kaks asja, mis on väga olulised. eetilised äh, standardid, ähm, see töötlemine iseenesest äh, ei oma mingit eetilist kvaliteeti. eetiline kvaliteet puudutab kasutamist ja seal on vaja uusi reegleid, sest neid reegleid praegu ei ole. kultuuris neid ei ole, sellepärast et äh, see, tegemist on uue olukorraga. ja kolmas asi, millised on need spetsiifilised sanktsioonid näiteks äh, õiguslikud ähm, asjad, et kas me peaksime keelama mingisugused suurandmete analüüsimise meetmed mingites valdkondades, näiteks kui need puudutavad lapsi või mida iganes. ma arvan, et äh, see võiks meie jaoks olla oluliseks küsimuseks. ja on veel üks valdkond, mida siin ei ole mainitud ja see on haridus. me võime rääkida nii pikalt, kui me tahame läbipaistvusest, aga kui ei ole üldse olemas mingitki teadmist selle kohta, mis asi on algoritm, mis asi on korrelatsioon, mis asi on muster, mis asi on statistika, siis ei ole seal mingit mõju. me peame tegelema haridusega, et andmekaitse subjektidel oleks üldse olemas äh, võimalused, äh, kuidas oma õigusi rakendada, ma arvan, et me peame need hariduslikud aspektid siia samuti sisse panema. ja see osa, mis on seotud õiguskaitsega, mul on väga kahju öelda, aga mina äh, ei leidnud siit ähm, eriti palju asju, mis äh, juba direktiivis äh, kirjas ei oleks ja ma arvan, et peame vastava ala ekspertidega seda analüüsima, sest paljud asjad on õiguskaitses juba olemas, näiteks, äh, näiteks kohtuarstlikud asjad, need iseenesest juba seonduvad andmete analüüsiga ma arvan, et me peame ühiselt koos õiguskaitseekspertidega analüüsima seda, et milliseid probleeme tekitab suurandmete analüüs ja asjade internet, see on siin samuti puudu. hea, et seda on mainitud, aga jällegi me peame väga äh, põhjalikult äh, mõtlema siin digitaalsisu direktiivile, me oleme hakanud arutama, et mida see üldse tähendab, see, et meil on need nutikad külmkapid ja muud asjad, mis koguvad meie andmeid. see asi on siit puudu. see on tõesti väga palju väljakutseid esitav töö ma loodan, et meil tulevad huvitavad arutelud, meil ei ole kiiret kuskile, et tehkem tõesti midagi, mis oleks teed rajav selles küsimuses. aitäh! ja ma palun, et ülejäänud kõnelejad piirduksid umbes kolme minutiga. Obrigado, senhor presidente. Eh, começo, eh, como começou Axel Voss, felicitar a deputada Ana Gomes pelo trabalho E, suur aitäh. ka mina tahan tänada proua esinejat selle töö eest, mis on ära tehtud ja niisuguse algatuse eest. tegemist on väga olulise algatusega. väga oluline on selle raport, raporti sisu ja oluline on ka see, et me täidaksime ära kõik need lüngad, mis selles raporteeris, raportis veel on. proua Koomes selgitas väga hästi kõike ning ma arvan, et see raport on meie edasisele tööle suurepäraseks lähtepunktiks. suurandmed on niisugune kontseptsioon, mis on öö, kõva, palju arenenud ja tegemist on teistsuguse kontseptsiooniga kui nutikad andmed, aga nutikad andmed on samuti ka, ka suurandmed, sest et igal juhul tuleb andmeid kasutada väga intelligentselt. sellega kaasneb rohkem võimalusi, kuid ka rohkem probleeme. eraelu kaitse, turvalisus ja nii edasi. ma olen seisukohal, et meil parlamendis on tegelikult suur enamus neid, kes arvavad, et kui asi on põhiõigustes, siis me peame kahtlemata olema eeskujuks. samal ajal aga tuleb läheneda pragmaatiliselt ja otsustada, missuguseid seadusi on meil vaja selle uue sisuga tegelemiseks, mis proua Gomes ütles ka, et äh, me peame meeles pidama hiljuti parlamendis vastu võetud dokumente ja pidama meeles, et asi ei ole mitte ainult turvalisuses, vaid ka andmete kvaliteedis, ka andmete kvaliteet on tähtis. meil on näiteks EU Liisa, mis võib jagada meile oma oma ekspertiisi, ekspertteadmisi, samuti Euroopa Andmekaitseamet meil on mitmeid erinevaid ametkondi, mis tegelevad andmekaitsega ja mis, mis võivad meile oma kogemusi jagada. ma arvan, et sellest oleks olu-, oluliselt kasu. ja siis veel üks teema, mida me oleme juba tegelikult arutanud, kui rääkida andmekaitsest, nimelt liikmesriigid hindavad riske erinevalt on niisuguseid riike ja niisuguseid kultuure, kus ollakse igati teadlikud riskidest ja ohtudest ja pidevalt tegel-, tegeldakse riskide haldamisega, kuid mitte kõikides liikmesriikides, nii et see on väga oluline, kui me sellele tähelepanu juhime. Birgit Sippel, palun. aitäh, ma alustan üldise märkusega pärast seda, kui kolleeg Koeljo just rääkis põhiõigustest ja väga üldine põhimõte on, et mitte kõik, mis tehniliselt võimalik ei ole, ehm, seda ei tule ka teha. ja ma arvan, et see käib eelkõige andmete kasutamise kohta, sellepärast et andmetega on tõesti võimalik ka negatiivses mõttes äh, kõike teha, aga tahaksin käsitleda mõnda küsimust, mida siin tõstatas Aksel Foss, äh, andmed, mida kogutakse andurite kaudu, kas need üldse on isikuandmed? Nad võivad seda loomulikult olla. minu auto kogub äh, igasuguseid andmeid ja mitte ainult äh, seda, kas, kas tuul, klaasipesuvedelikku on piisavalt või äh, Ähm, ta mm, salvestab näiteks seda, kas ma sõidan liiga kiiresti, kas ma sõidan pikki või lühikesi vahemaid, kas ma sõidan ettevaatlikult, kõik need andmed kogutakse kokku ja hiljemalt siis, kui, äh, kui ma lähen äh, autoga töökotta, siis äh, nad laevad need andmed maha ja ütlevad, et või vaatavad, et proua Sippel, see, tema sõidab alati liiga äh, liiba kiiresti ja näiteks äh, saadetakse mulle siis pidevalt uusi rehvi pakkumisi äh, või mulle saadetakse nagunii liiga palju äh, reklaami või siis öeldakse, ütleb kirju, kindlustus, et nad tõstavad minu makset ja nad tegelikult tõenäoliselt isegi ei ütle mulle, miks nad makset tõstavad, vaid nad lihtsalt tuginevad nendele andmetele, nii et äh, kanduritega kogutavad andmed võivad olla isikuandmed ja mis puudutab anonüümimist ja pseudonüümimist, ka seal me peame väga ettevaatlikud olema, et äh, me peame küsima, kas me peame üldse kasutama anonüümimist või pseudonüümimist või on võimalik ka midagi muud äh, teha, näiteks nutikad mõõturid. ma võin näiteks seda teha nii, et on kohe teada, et see äh, loendur äh, seisab proua Sippeli puhul ja tema kasutab äh, energiat kõige rohkem reede hommikul, kui ta on kodus ja ta kasutab seda duši all käimiseks või siis kolm telekat mängivad ühel ajal. miks minu öö, minu äh, energiafirmal seda üldse vaja teha, teada on te,. Äh, tegelikult on äh, elektrifirmal vaja teada üldiselt, et millal äh, kõige rohkem äh, e-, energiat kulub äh, ja seal ei ole vaja energiafirmal kõiki detaile teada ja kui see, selliseid andmeid ainult kogutakse, siis ei oleks üldse probleeme andmete anonüümsega. ja viimane asi digitaalsete andmete kasutamine tõstatab ka eetilisi küsimusi. meil on äh, see küsimus üleval seoses isesõitvate autodega. näiteks kui tegemist äh, on olukorraga, et keda ma kaitsen, kas ma öö, äh, sõidan otsa pensionärile, kes minu ees on, või riskin sellega, et ma sõidan vastu puud ja ennast ära tapan või on mul öö, või tapan ma ära mõne lapse, mina isiklikult teen neid otsuseid ju instinktiivselt, aga auto puhul on vaja ju tarkvara, on, mis ütleks, et sa pead alati niimoodi äh, niimoodi äh, käituma, et äh, näiteks äh, vanaema ära tapad või siis osa ähm, tootjad on juba öelnud, et nemad lähtuvad alati autojuhist ja päästavad autojuhi, ükskõik kas tegemist on lapsega või mitte. nii et me ei tohiks aluseks võtta vana äh, Äh, andmekaitse direktiivi. kaks tuhat kaheksateist jõuab kiiremini kätte, kui me arvame ja loomulikult me peaksime aluseks võtma praeguse andmekaitse põhimääruse ja praeguse andmekaitse paketi. Thank you very much uh,, next is Michel Bonni. Thank you very much. suur tänu ja suur aitäh Anna selle raporti eest. me oleme nüüd ühise töö alguses ja arvan, et võime siin puudutada mitmeid Euroopa Liidu dimensioone. oluline on eelkõige mõista konteksti, me räägime suurandmetest inimõiguste kontekstis ning samuti üldise andmekaitse direktiivi rakendamise algusest. ma arvan, et me peame üldise andmekaitse direktiivi rakendamist väga hoolega jälgima, sellepärast et sealt on meil kindlasti palju õppida. teiseks, kui me räägime andmekaitsest, siis tuleb ka meeles pidada, et et me oleme alustanud ka, alustanud ka e-privaatsuse direktiivi ülevaatamist ning küsimused, mis seonduvad andmete lokaliseerimisega ja konfidentsiaalsusega, on samuti niisugused, mis vajavad tõstatamist. Nad on olulised e-privaatsuse direktiivis, aga nad on olulised ka suurandmete kontekstis. lisaks ma arvan, et midagi on võimalik lisada ka teaduse baasil, mõeldes, kuidas teadlased kasutavad isikuandmeid. me räägime nüüd juba Euroopa avatud teaduspilvest, see on väga oluline ja mina kui libe raportöör ilmselt saadan teile selle valdkonna kohta ka mõned soovitused. samas me teeme koostööd mitte ainult selles komisjonis, aga paljudes teistes komisjonides robotite ja robootika teemal ning robotiseerumise tuleviku jaoks olulised teemad on niisugused, mida tuleks samuti selles raportis puudutada. viimaks on muidugi oluline arutada ka suurandmeid põhiõiguste kontekstist lähtudes. Eh, meil peaks olema väga korralik alus ja taust, aga kui me räägime suurandmete arendamisest, tuleks meeles pidada, et see ei tähenda mitte seda, et kõik andmed on isiklikud, on terve rida niisuguseid andmeid, mis ei ole isiklikud. kahtlemata peame meeles pidama ja arvestama seda, et erinevate andmete jaoks on erinevad, erinevad reeglid. suur tänu ja enne kui ma annan taas sõna Anna Koomesele, tahaksin ise ka omalt poolt paar sõna öelda. mina arvan, et tegu on suurepärase lähtepunktiga üht, ühise töö alustamiseks. selle sellel teemal ehk siis suurandmed põhiõiguste kontekstis. ma näen, et väga palju on juba seisukohti võetud ja avaldatud, eelkõige just äh, diskrimineerimise vastased ja nii edasi. tahaksin puudutada seda, mida härra Puuni just äsja ütles isikuandmete ja mitte isikuandmete vahel vahe tegemine on väga olulise tähtsusega, on, sest et kui me räägime anonüümiseeritud informatsioonist, siis kahtlemata on palju rohkem võimalusi neid andmeid töödelda ja kõikvõimalikeks otstarveteks kasutada. kui on tegemist isikustatud andmeta, andmetega, siis on meil eh, eesmärgid ja kasutusvaldkonnad piiratud ning mitte ainult eh, andmekaitseseadustes, vaid ka inimõigustes, inimõigustest ongi see lähtunud, nii et iga kord, kui me räägime suurandmetest ja isikuandmetest, siis tekib teatav vastuolu, sest põhimõtteliselt me ei soovi, et suurandmed sisaldaksid isikuandmeid, sellepärast et isikuandmed peaksid olema niivõrd limiteeritud kui vähegi võimalik ning neid ei ole võimalik lõputult salvestada ja säilitada. isikuandmeid on lubatud säilitada nii lühidalt kui vähegi võimalik ja nii pikalt kui hädapäraselt vaja. nii et me peaksime ka parandama oma suutlikkust anonüümiseerimistehnikate osas ja nende ettevõtlusmudelite osas ning ma arvan, et just eurooplastena peaksime me selles valdkonnas uuendusi välja tooma. ning nende sõnadega ma annangi äh, sõnajärje ta taas tagasi proua Koomessile. suur aitäh, Cliff! Need olid suurepärased kommentaarid. ma tõesti ootan huviga teie poolt esitatud muudatusettepanekuid ja igasugust suhtlust selle töövaldkonnas. nagu mitmed kolleegid nimetasid, kahtlemata meil on tarvis erinevate valdkondadega suhelda, kuna tööstusharud nii ehk naa juba kasutavad neid andmeid, nad teavad, missugused on need äh, probleemid, millega nad silmitsi on, samuti korrakaitseorganid, nagu Marju soovitas, kõikvõimalikud probleemid, mis sellega kaasnevad, kõik vajavad käsitlemist ma olen nõus sellega, et et me peame pidevalt pöörama tähelepanu oma andmetele, kuhu need joovad, see on lihtsalt praeguse ajastu probleem, kogu aeg kuskil antakse andmeid, kuskil liiguvad andmed ja aga samas me, sellel on ka omad plussid, väga positiivsed küljed, sest et kui meil ei oleks suurandmeid, siis väga palju praeguses elus tavalisi asju lihtsalt ei toimiks. ja samuti on võimalik kasutada suurandmeid selleks, et äh, valitsused ja erinevad haldusorganid oleksid, peaksid rohkem aru andlusega tegelema ja oleksid läbipaistvamad. meenutagem kas või Panama pabereid, Panama Papers. nii et suurandmete kasutamisel on kahtlemata ka positiivseid külgi. kuigi selle kallal tuleb veel töötada. nüüd anonüümiseerimise küsimus, mida mitmed teist puudutasid. tõsi, me rääkisime sellest, et anonüümiseerimine ja selle tehnikad peaksid olema seotud erinevate ettevõtlusmudelitega, mida tõsi, nii võiks see olla, aga olgem siiski realistlikud. lõppkokkuvõttes jõuame ikkagi sinna, kui erinevad andmebaasid on omavahel korrelatsioonis, siis on ikkagi võimalik isikuandmeid ümber identifitseerida tegemist on olulise elemendiga, see peaks teataval määral olema kesksel kohal, sest et me tõesti üritame vähendada riske ja piirata niisuguseid võimalusi, aga mingid võimalused on alati olemas ja me peame seda silmas pidama. mõni aeg tagasi kohtusin erinevate tööstusharude esindajatega, näiteks autotootjatega ning nemad näiteks oma auto tootmist käsitlevaid andmebaase jagavad äh, kindlustusfirmadega ja siis kindlustusfirmad, kui mingisuguseid piire ei ole, võivad ju otsustada, et nad ühele või teisele isikule üldsegi autokindlustust ei tee, sellepärast et tema kohta on nii palju andmeid säilitatud, mis ei meeldi neile seega see probleem on juba olemas ja selles küsimuses peame me olema üsna julged kohe pärast üldise andmekaitse direktiivi vastuvõtmist nägime, et väga suured ettevõtjad ja ka väiksemad ettevõtjad olulistes valdkondades tegelikult olid väga rõõmsad ja võtsid hästi vastu üldise andmekaitse direktiivi, mis vähemasti üritas teataval määral reguleerida andmete kasutamist ning sellest seisukohast lähtudes minu arvamus on niisugune, et loomulikult me peame kõiki neid probleeme vaatama, mis on seotud äh, pseudonümiseerimisega ja anonümiseerimisega. meil peab olema julge lähenemine, aga samas me ei tohiks takistada niisuguste asjade toimumist, mille toimumist me nii ehk naa takistada ei saa. ma olen vägagi nõus sellega, mida äh, Marju ütles äh, digitaalse hariduse ja kirjaoskuse kohta, see on kahtlemata tä olulise tähtsusega. nagu ma varem ka juba nimetasin, äh, vastastikune koostöö korrakaitseorganite ja ametnikega on oluline ning Carlos Coelho nimetas ka valitsustega suhtlemist, need on kõik olulised, erinevas liikmesriikides, liikmesriikides toimivad need erinevalt. siis veel üks element, mida puudutas härra Bonni, nimelt äh, andmete lokaliseerimine. me olime Ühendriikide osas väga-väga tundlikud, aga seda, mida, mis toimub niisuguste ettevõtete andmebaasidega, mis asuvad Hiinas. sellele me üldse tähelepanu ei pööra, Hiinas ei ole üldse mitte mingisugust andmekaitset olemas. ning ma arvan, et teiega koostöös me kindlasti teeme sellest midagi mõistlikku ning ma tänan lõpetuseks ka sekretäriaati, kes panustas väga suuresti sellesse töösse. Nad tõesti tegid väga suure töö ära, et ma saaksin nüüd tulla teie ette niisuguse mõistliku dokumendiga, suur tänu! suur tänu, annan lihtsalt kõikidele teada, et kuulamine sel teemal leiab aset kaheksandal detsembril ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnendal detsembril kell viisteist null null. ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga. ja nüüd räägime siis äh, kriminaalkurit-, kriminaalkuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtu alla andmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppest Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel, tegemist on raamkokkuleppega, kaheteistkümnendal septembril kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nõukogu esitas meile äh, heakskiidu taotluse lähtuvalt artiklist kuusteist ja artiklist kakssada kaheksateist Euroopa Liidu alusleping, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja raportöörina äh, tutvustan ta teile nüüd siis äh, oma soovituse projekti ja seejärel annan sõna ka variraportööridele, kes äh, saavad samuti arvamust kommenteerida ning seejärel saavad sõna kõik ülejäänud liikmed, kes sõna soovivad. niisiis, see kokkulepe ei ole mitte ainult meile edastatud septembrikuus, vaid see, sellega on tegeletud juba varem, kahe tuhande kümnendal aastal toimus meil väga elav arutelu selle üle, kuidas raha, jälitatakse terroristide rahastamist äh, ja milliseid programme sellega seoses kasutatakse Ameerika Ühendriigis ning kuidas ülekandeid sellesse süsteemi äh, legaalseks muutma, samuti rääkisime reisijate info, broneeringu info äh, süsteemist ja meie komisjon on korduvalt soovinud nii-öelda raamkokkulepet, mis pakub suurt kaitsetaset põhiõigustele ning äh, vabadustele, mis pakub andmekaitset ning äh, isikuandmete kaitset, kui äh, isikuandmeid edastatakse seoses kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtu alla andmisega ja seda politsei ning äh, õiguskoostöö raamides kriminaalasjades. me oleme soovinud, et kokkulepetes äh, läbi, läbi räägitakse needsamad teemad jälle uuesti ning äh, tagataks miinimumkaitsetase, mis kehtib alati. ja seetõttu peaks seega täiendama olemasolevaid kokkuleppeid, õigusabi kokkuleppeid ning kokkulepet, millest ma just rääkisin. kahekümne kaheksandal märtsil kaks tuhat üksteist komisjon avas läbirääkimised lähtuvalt nõukogus kahe tuhande kümnenda aasta detsembris vastu võetud mandaadist ning nüüd on läbirääkimised sellest alates kestnud kuni septembrini kaks tuhat viisteist, kui kokkulepe algatati ning juulis kaks tuhat kuusteist otsustas äh, nõukogu selle saata Euroopa Parlamendile. raportöörina soovitaksin ma arutelude ja arvamuste vahetuste tulemusena variraportööridega, õigustalitusega ning komisjoni esindajate ning teiste osalistega esitame siis omapoolse soovituse see kokkulepe heaks kiita. ma arvan, et tegemist on suure sammuga edasi andmekaitse tagatiste osas ning mis puudutab õiguskaitsekoostööd Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu vahel. mitmed küsimused on olnud lahtised eelmisel, eelmisest aastast alates, kui see kokkulepe algatati ning õigustalitus on juhtinud meie tähelepanu kolmele asjaolule. kõigepealt, kui kas seda kokkulepet võiks tõlgendada andmete edastamise õigusliku alusena või äh, piisavusotsusena. Euroopa Liidu õigus andmekaitse õiguse kontekstis. me jõudsime järeldusele, et seda ei saa kasutada andmeülekannete õigusliku alusena, vaid äh, on vaja kas liikmesriigi äh, Euroopa Liidu õiguse või muu rahvusvahelise õiguse heakskiitu ja need selgitused, mis meile on andnud ennekõike komisjon, selle kokkuleppe rolli kohta Euroopa Liidu andmekaitsesätete kontekstis, tegemist ei saa siis komisjoni selgitustest lähtuvalt olla piisavusotsusega aga ma olen nõudnud seda, et see selgitus avaldataks ka ametlikult. ja äh, seda selle lepingu vastuvõtmise kontekstis samuti, nii et kõik lepinguosalised samuti saaksid aru, et Euroopa Liit tõlgendab asju niiviisi. sama kehtib äh, teise punkti kohta teise asjaolu kohta, millest tahaksin täna rääkida. nimelt see võimalus, et käesolev lõppleping toob sisse Euro-, Ühendkuning-, Ameerika Ühendriikide õiguse muudatusi, Ameerika Ühendriikide äh, Privacy Act äh, seaduse kontekstis seda kokkulepet tuleks rakendada täiel määral kõikides äh, reguleerimisala valdkondades ja seega hõlmab see täielikult ka broneeringuinfot. meie ootame Euroopa Liidu poolelt just nimelt sellist lähenemisviidi viisi ja see toob kaasa oma tagajärjed, kui see päriselt nii ei ole, siis äh, seda lepingut täiel määral meie partner ei rakenda ja seetõttu ei kehti ka selle teised sätted. ja sellisel juhul ei ole see piisav tagatis andmekaitsesätetele ja see, seda ju tegelikult peaks siiski olema. selline ametlik avaldus peaks olema täiendav tagatis ja kui selline tagatis on antud, siis eh, Euroopa Liidu ametivõimud saavad alati kontrollida, kas kõik asjad on lepingu tingimustele vastuvõetavad ja andmekaitseasutuste pädevused eh, jäävad sellest lepingust piiramata ning viimane oluline selgitus oli, et see kokkulepe hõlmab teataval määral ka kohtu poole pöördumist. ja see kohtu poole pöördumine on hõlmatud ka veebruaris kaks tuhat kuusteist sellesisulise seadusega Ameerika Ühendriikide poolelt, mis aga hõlmab ainult teatud osasid, teatud isikute rühmi. ja sellest tekib olukord, et mõningad Euroopa Liidu inimesed ei ole sel moel kaitstud. ja selleks, et see kokkulepe oleks täielikult rakendatud, peaks olema hõlmatud kõik liikmesriigid ja selle, ja kõikide liikmesriikide kodanikud, aga inimesed, kes alaliselt on liikmesriikides ning samas ei oma kodakondsust, ka nende probleem tuleb lahendada ning seetõttu me tahaksime selgitusi selle kohta me tahame tulevikus kanda hoolt selle eest, et ka kohtuliku õig-, õiguskaitse juurdepääsu osas on need inimesed samuti hõlmatud. Ameerika Ühendriigid ei ole päris samasuguse lähenemisega nagu Euroopa Liit. näiteks mis puudutab õiguskaitse võimaluse pakkumist kõikidele elamisloomanikele. ja see kokkulepe on lisandväärtus ning ka täiendav turvameede Euroopa Liidu õigusele nii et äh, see ei lähe kuidagi vastuollu Euroopa Liidu õigusega ning seetõttu teengi siis omalt poolt ettepaneku anda meie heakskiit sellele kokkuleppele. ja öö, äh, see täiendab äh, Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide kaitsemeetmeid üldiselt ning aitab meil meie sta-, standardeid vastastikku paremini tunnustada, kuivõrd praeguse, praegune olukord ei ole kaitse seisukohast piisav. suur tänu, juba kaks liiget, äh, parlamendiliiget on soovinud sõna, võib-olla neid siiski rohkem, aga kõigepealt Aksel Foss äh, Rahvapartei nimel. aitäh, ma arvan, et ähm, kogu selles andmekaitse arutelus, mis puudutas andmekaitse mm, üldmäärust, aga ka äh, andmekaitsealast raamlepingut üsna palju ära teha saanud ja mm, seetõttu oma arutelus ja selles meetodis, mida me oleme kasutanud paljude asjade selgitamiseks, oleme ka üsna palju saavutanud. nii et see äh, Äh, andmekaitsealane raamleping, äh, selle raames on minu meelest äh, väga palju rohkem teha ei saagi. Mm, see ei ole mitte asjade seis tuleviku jaoks, vaid hetkel, kuni me võib-olla oleme uusi nõudmisi kehtestanud siis tuleb neid ähm, arvesse võtta või siis äh, mingites äh, spetsiifilistes lepingutes, mis äh, rajanevad andmekaitsealasele raamlepingule, ähm, saab siis nende üle läbi rääkida ja neid muid asju sisse panna, kui vaja on. see ei ole minu jaoks asjade lõpp, aga see on hea raamistik ja me oleme väga palju vaeva näinud minu arvates ja sa just ka kirjeldasid seda äh, ja mina arvan, et seda raamlepingut sellele me saame küll puhta südametunnistusega heakskiidu anda ja kogu see ebakindlus, mis võib-olla on veel, see on siin osaliselt kaetud, aga me oleme väga palju saavutanud. ja ma arvan, et sellepärast me peaksime selle sammu ka tegema ja Rahvapartei nimel saan ma öelda, et me toetame seda, me peaksime selle raamistikku nüüd kiiresti tekitama ja tegemist on äh, jutumärkides üksnes ähm, kuritegudega ja asjadega ja ja ähm, õiguskaitseasutustega, ma arvan, et see on äh, hea aspekt ja see on hea leping, millele me tõesti saame puhta südametunnistusega heakskiidu anda, aitäh! Uh, suur tänu! me Marju Lauristin, palun, sotsiaaldemokraatide nimel, suur tänu, juhataja. äärmiselt äh, oluline hetk äh, meie töös, sellepärast et me teame, kui raske ja vastuoluline on olnud kogu see läbirääkimiste protsess. ka meie fraktsioonis oleme rääkinud äh, sellest, nende läbirääkimiste tulemustest, oleme rääkinud selles meie töörühmas ja kui me nüüd vaatame, millised on raportööri järeldused, et see kokkulepe on suureks edusammeks äh, isikuandmete ülekandmete, ülekandmistel isikuandmete kaitsega, sellega saab nõus olla, sellepärast et kui me vaatame kõiki neid sätteid, mis on politsei direktiiviga kooskõlas ja kui me võrdleme praegust olukorda äh, praeguste kahepoolsete kokkulepetega, siis võib öelda, et praeguses olukorras tõesti pole üldsegi mingisuguseid tagatisi ning edu on nähtav. aga meie fraktsioonis toimusid väga tõsised arutelud ka selle kokkuleppe ja kogu selle dokumendi peamise puuduse üle, mida mainis ka raportöör, nimelt õiguskaitse küsimus kuivõrd äh, see lähenemine on diskrimineeriv kodan-, no mittekodanike suhtes ja liikmesriikides üha äh, äh, kasvab kolmandate riikide kodanike osakaal seetõttu võib see probleem ajaga veelgi kasvada. selles kontekstis väärib toonitamist see, et ka teine lepingu osapool ei ole õiguslikuks aluseks äh, andmete ülekandmisele ega äh, pole iseenesest piisavusotsuseks. nii et, äh, aga praktika näitab, kuidas olukord praegu on, nii et kui tekib selline olukord, siis riik võib keelduda andmeid edastamast, kuivõrd pole piisavusotsust sellepärast et äh, inimesed, kelle andmeid edastatakse, on, äh, ei ole kodanikud ning äh, tekib oht, et andmeid kasutatakse valesti ning neil pole juurdepääsu õiguskaitsele. kui andmekaitseasutused liikmesriikides saavad sekkuda, siis ja kui kõik saavad ühiselt aru, et tegemist ei ole piisavusotsusega, siis äh, on kõik hästi, aga me peame vaatama, kuidas see siis praktikas rakendub, meil on äh, kolm korra pärast äh, ühise ülevaatamise klauslit ning äh, juba kolme aasta pärast saame siis anda oma lõpliku hinnangu selle vastu, kuidas see kõik on toiminud. üldiselt meie fraktsiooni arutelud viisid meid arusaamisele, et kui me nüüd võrdleme siin veel lahendamata probleeme ning samas tehtud edusamme, siis igal juhul äh, väärib äh, see kokkulepe heakskiitu, sellepärast et nagu siin öeldi, tegemist ei ole küll äh, ideaaliga, kuid siiski parima võimaliku lahendusega antud ajahetkel, kuid tööd tuleb siiski jätkata ning arengul tuleb silma peal hoida ning kontrollida, et asja ka nagu kord ja kohus rakendatakse suur tänu ja nüüd saab sõna Sofi Intvelt ALDE fraktsiooni nimel. jah, aitäh, juhataja. mul on palju öelda selle kokkuleppe kohta. kõigepealt selle kokkuleppe ajalugu. mõned siin kohalolijatest, kes on siin olnud juba mõnda aega, mäletavad ehk, et mina tahtsin esimesena äh, Äh, andmekaitse Atlandi-ülest kokkulepet. tore, et selline kokkulepe nüüd on ja siin on äh, täiendavad kaitseklauslid sees ning õigus õiguskaitsele ju,, juurdepääsule õiguskaitsele on olemas, see on väga tore. aga üksikasjad on siiski endiselt murettekitavad, menetluslik külg kõigepealt. mind äh, iseenesest üllatab tegelikult selle raporti vastuvõtmise ajakava, ma ei mäleta, et me oleksime ühtegi raportit vastu võtnud vähem kui nelja nädalaga ettepanek tehakse täna, kaheksandal novembril ja äh, esimesel detsembril juba hääletame täiskogul. uskumatu! rääkisime sellest juba enne ametnike, ametlikke läbirääkimisi kümne aasta jooksul ning miks me peame siis nüüd kiireloomuliselt selle parlamendist äh, enneolematu menetlusega läbi suruma, selle hoolimata äh, õigustalituse kahekümne üheksanda artikli töörühma ja öö, peajuristi arvamusest, ma tõesti ei saa sellest aru. ma ei saa aru, miks kõik nüüd siin tulevad barrikaadidele kokkuleppe pärast nagu Zeta. kui Zeta on paha, siis see on ju veel hullem, eks ole. nii et ma ei saa sellest menetlikust lähenemisest, silmakirjalikkusest aru, ma ei saa sellest äh, ülepeakaela kiirustamisest aru. ja siis veel, kõik ütlevad, tegemist ei ole õigusliku alusega, tegemist ei ole piisavusotsusega, see on tõsi, aga kõik sõltub semantikast. kui me loeme seda kokkulepet, siis artikkel viis kolm, kui ma ei eksi, ütleb, et kui seda kokkulepet rakendatakse, siis Ameerika Ühendriigid peavad Euroopa Liidu andmekaitseõigusest kinni pidama. ühesõnaga sellega peaks täidetama nõue, et meil on äh, piisavad tagatised. ühesõnaga, praktikas, härra raportöör, tähendab see seda, et me anname neile lihtsalt äh, tühja tšeki. kui see ei täida vajalikku turvaklausli nõuet, siis milliseid täiendavaid turvaklausleid on veel lisaks sellele kokkuleppele vaja, mul ei tule mitte ühtegi pähe. nii et põhimõtteliselt anname me neile lihtsalt täiesti vabad käed ja meiepoolse loa õiguskaitse eesmärkidel andmeid edastada. mõelge selle üle, mida see tähendab. ma olen liiga kaua selle teemaga juba tegelenud me teame, et ülevaatamised ei ole mitte midagi väärt, üks suur null. ma ei ole kordagi näinud, et ülevaatamine, ülevaatamise protsessi oleks kasutatud selleks, et midagi põhjalikult muuta või tühistada õigusakti. kui me oleme sellele allkirja alla pannud, siis on see kivisse raiutud ja jääb nii igavesest ajast igavesse, nii et olgem ettevaatlikud mis puudutab äh, piisavusotsust äh, või mida, kuidas iganes seda ka ei nimetaks, tegemist on põhimõtteliselt lihtsalt äh, vabade käte andmisega, jah, me teatavad tagatised on, õiguskaitse juurdepääs on, aga on väga olulisi punkte veel. kõigepealt, see ei kehti Euroopa mitte Euroopa Liidu kodanikele, kes elavad Euroopa Liidus ja see läheb vastuollu meie põhiõiguste hartaga aluslepingutes on öeldud, et me ei saa rahvusvahelisi kokkuleppeid läbi rääkida nii, et me ei võta arvesse põhiõiguste hartat. ja mis siis nüüd toimub? ja veel, veel üks väga oluline asjaolu, mis on tähelepanu alt kõrvale jäänud. õiguskaitse juurdepääsuõigus on antud ainult äh, konkreetsete riikide kodanikele. kuidas need riigid välja valitakse, äh, siis kui nad äh, nõustuvad andmeid jagama äriotstarbel, nii et põhimõtteliselt õiguskaitse, põhiõigus antakse äh, ainult siis, kui äh, riik on valmis andma Google'ile äriotstarbel õig-, juurdepääsu andmetele. ma ei tea, kuidas see asju saab niiviisi üldse seostada. ja siis veel, kutsuge mind kas küünikuks või või öelge, et ma olen liiga keeruline isiksus, aga komisjon, härra Tšenkarelli on siin kohal, on äh, samuti möönnud, et kogu see protsess tugineb äh, eeldusele, et Ameerika Ühendriigid võtavad Privacy Acti erand, e-, erandid ning tühistavad need äh, teatavate broneeringuinfo õigusaktide kohta ja see põhimõtteliselt on lihtsalt üks pilveloss Ameerika Ühendriigid mitte kunagi, mitte kunagi ei tühista neid erandeid. ja sellises olukorras ma tahaksin asjadest ikkagi õigesti aru saada ja komisjon, öelge, kas ma sain asjadest õigesti aru. komisjon mitteametlikul kohtumisel ütles jah, me teame, et see nii on, me teame, et see kokkulepe põhimõtteliselt ei ole õiguslikult vettpidav, aga noh, meie jätkame siiski oma tööd ja kui kodanikele see ei meeldi, siis nad võivad kohtu poole pöörduda ehk siis Euroopa Komisjon, kui tõesti see on õige, oleks valmis täiesti teadlikult sõlmima kokkulepet ning rakendama kokkulepet, mis ei ole õiguslikult vettpidav ning äh, jätta siis, jätma siis samal ajal äh, kodanike ülesandeks äh, kohtu poole pöörduda. kui isegi Euroopa Komisjon ei austa meie õigust ega Euroopa kohust, siis ma ei tea, mida me üldse siin veel teeme Teie ütlete, et kui Euroopa Komisjon esitab vastava avalduse, siis on kõik probleemid lahendatud. Äh, ma ei saa aru, miks sellist lahendust ei saa rakendada seta puhul, aga nüüd siin peaks seda saama lahendada, äh, pakkuda sedasi. selline avaldus ei lahendaks mitte mingisuguseid probleeme, kui kokkulepe iseenesest ei pea vett, siis ei saa me seda lekkeprobleemi lahendada, kui me anname oma pühaliku tõotuse, Euroopa Komisjoni pühaliku tõotuse, et asjad on niiviisi. selliseid asju ei saa selliste pühalike tõotustega <laughs> lahendada. Privacy Act tuleb äh, tühistada ja, ja see kokkulepe peab olema põhiõiguste hartaga kooskõlas, olen valmis kuulama ära kõigi nende nõuanded, kes on asjatundlikumad kui mina, aga mina ise ei saa aru, kuidas me saame sõlmida kokkuleppe, mis annab õiguskaitse juurdepääsu äh, tingimusel, et kodanikud lubavad anda oma andmeid äh, Ameerika Ühendriikidele äriotstarbel. ja veel üks küsimus, äh, raportöör, teile. veel üks tingimus on sellel õiguskaitsel andmete eh, edastamine Ameerika Ühendriikidele äriotstarbel tugineb äh, andmekaitseraamistikule Privacy Shield, mis hiljuti vastu võeti. on ka teisi instrumente, aga peamiseks instrumendiks peaks olema see andmekaitseraamistik Privacy Shield teie ega mina suhtume sellesse Privacy Shield andmekaitse raamistiku äärmiselt äh, skeptiliselt ja sellest räägime ka kohe õige pea. niisiis, kui äh, Privacy Shield kukub läbi, Schrems ja tema sõbrad pöörduvad kohtu poole ning äh, see raamistik tühistatakse, siis jälle üks alustala on kokku varisenud sellel kokkuleppel. ja see lubadus, Ameerika Ühendriikide nõue, et edastame andmeid äriotstarbel, seda saab, saavad teada, seda saab täita ainult siis, kui kasutame ebaselgeid instrumente. see on üks suur puder ja kapsad, minu fraktsioon praegusel hetkel ei ole valmis seda toetama ja kõiki neid puudujääke tuleb korraldada, äh, korvata usaldusväärselt, õiguslikult vettpidavalt, aga praegusel kujul meie seda küll toetada ei saa. Much uh, the next is Cornelia Ernst for the GUE group. Vielen Dank. Uh... Äh, aitäh, ütleb proua Ernst, ma olen raportöör ja me oleme pikki aastaid tegelenud selle teemaga ja pigem eba, ei ole asjad nii hästi läinud, kui me oleks tahtnud ja nüüd me küsime, et äh, kas me saame rahul olla sellega, et meil on varblane peos, ehkki meil oleks tegelikult vaja seda tuvi katusel. mina ei suuda endale ette kujutada seda, et see, mis tulemus meil nüüd siin on, et me saaksime selle tõesti äh, puhta südametunnistusega rahulikult ja ilma naiivsuseta heaks kiita kõik on suurepärane. raportööri jaoks on oluline viidata sellele, et raamleping ei ole isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks. jah, ma arvan, et see on õige ja tervitatav, aga küsimus on, et kuidas teine pool, teist pool Atlandi ookeani seda näeb, et mil määral on tõesti tagatud see, et me saame lähtuda sellest, mis siin selles põhjenduses kirjas on ma toetan põhjenduse kõiki osi, ma arvan, et see on täiesti õige, aga praktiliselt ei ole mul midagi pihus, mis äh, näiteks, et USA-ga selle kohaselt toimib ja piisavusotsus, seda on väga pikalt arutatud, igatpidi arutatud ja kõik ütlesid ei, see loomulikult ei ole piisavusotsus, aga tegelikult ei ole meil siin selgust ja kui me vaatame seda teksti tervikuna, siis äh, me konstateerime, et meie sellega siin rahul olla ei saa ja teised asjad, mis on olulised, äh, andmete edastamine ja säilitamistähtajad, eelkõige võttes arvesse tundlikke andmeid, mida me arutasime seoses andmekaitse põhimäärusega väga pikalt ja väga tuliselt ja ma arvan, et sellega, mis siin kirjas on, me ei saa rahul olla. ma arvan, et see on tõeliselt problemaatiline, et mis siin ette nähtud on ja õiguskaitsevahendid, see on olnud väga pikk arutelu, et kuidas see saab nii olla, et kui meil hästi läheb, et siis äh, õiguskaitsevahendid Euroopa Liidu kodanikele kehtivad ja teistele mitte. meie räägime ju sellest, et äh, õiguskaitsevahendid peavad kõigile kehtima Euroopa Liidu territooriumil. kas me tõesti saame puhta südametunnistusega rahuliku südametunnistusega anda heakskiidu sellisele äh, lepingule ja uskudes Jumalat, siis tõesti äh, uskuda seda, mis siin ähm, kirjas on, et see kõik läheb positiivselt. mina ei näe, et see võimalik oleks. kui me midagi veel teha saame, siis äh, resolutsiooni teksti me peame kirjutama asju, mis on äh, põhjenduses kirjas ja me peame sellest tegema tingimuse, see, äh, see, mida tuleb täita, aga muidu on te tegemist tõesti väga ebakindla olukorraga ja mul on, ma olen väga kurb, et me oleme jõudnud sellisesse hetkesse, millele me praegu nüüd läheneme, et meil on mingi otsus, rohkem me ei suutnud, mina ei arva, et see oleks argument ja see mõjutab ka edasisi lepinguid ja see on minu jaoks tõeliselt hirmutav. aitäh, härra Lopes Agilar, palun aitäh. ja see on väga olu-, viimane oluline asi siin ja palju asju on siin juba öeldud, ma olen täiesti nõus teie ähm, seisukohaga selles küsimuses ähm, juhataja ja raportöörina ja ma olen nõus ka paljude asjadega, millest siin teised kolleegid on rääkinud paljude mm, hoiatustega, nii et mm, ma pöörduksin komisjoni poole. et siin on ette nähtud mm, perioodiline läbivaatamine, mis puudutaks selle lepingu rakendamist, kui see leping on vastu võetud meie nõusolekul ja kui see on vastu võetud ähm, hääletus on ette nähtud detsembrikuuks. ma tahaks komisjonilt küsida, et kas see läbivaatamine, mis peab toimuma perioodiliselt, eriti võttes arvesse mm, tulevast äh, administratsiooni muutust, äh, tulemast mm, Valge Maja peremehe muutust, et äh, kas see mõjutab uute õigusaktide äh, vastuvõtmist USA poolt, mis puudutab äh, läbivaatamist ja äh, edasikaebamist Euroopa kodanike poolt, kas see siis ei, mis siis ei mõjuta mit-, inimesi, kes ei ole Euroopa kodanikud, et kas see mõjutab negatiivselt Euroopa põhiõiguste hartat ja lootes, et see administratsiooni muutus äh, USA-s ei lähe äh, halvimal kujuteldaval moel, sest see kindlasti oleks kahjulik ja sellel oleks äh, väga negatiivsed tagajärjed sellele, et Ameerika seda lepingut tõsiselt võtaks, aga eeldusel, et äh, administratsiooni muutus ei lähe kõige halvemal võimalikul moel, äh, siis äh, täna toimuvatel valimistel valitakse ümber ka kongressi ja mm, võttes arvesse seda rolli, mis on Euroopa Parlamendil, sest meie mängime ju rolli äh, üksnes äh, heakskiidu andmise üle hääletades, aga ka jätkutöö puhul, mis puudutab äh, selle uue andmekaitsealase raamlepingu rakendamist, võttes arvesse praegust olukorda, siis kas on äh, märke, et olukord võiks paraneda, et äh, USA tõesti ja perioodiliselt tuleb ju jälgida, kas äh, USA järgib seda lepingut ja parlamendi ees on komisjonil ju aruandekohustus. aitäh ja nüüd paluksin vastata komisjonil härra Giancarellil ja äh, ja loodetavasti saab käsitleda ka mõningaid tõstatatud küsimusi. aitäh! kõigepealt tahan tänada teid raportöörina, tahan tänada Vaari raportööre ja kogu komisjoni selle tohutu töö eest, mida ta on ära teinud, me oleme ju aastaid arutanud seda asja. tahaks tänada teid teie abi ja toetuse eest ja jätkuva toetuse eest, mis olid väga olulised selleks, et ähm, USA võtaks vastu selle äh, kohtusse pöördumise puudutava äh, õigusakti. ma ei taha siin korrata, mida me oleme juba rääkinud, mida te olete äh, kuulnud minult paljudes mõtteavaldustes, mis meil on olnud, tahaksin lihtsalt mõningaid asju rõhutada. esiteks, see on esimene kord, kui me oleme mitte üksnes Atlandi-üleses kontekstis, vaid üldiselt rahvusvahelises äh, kontekstis saavutanud äh, andmekaitsealase lepingu, äh, mis, kus on ette nähtud kaitse ja tagatised, see on leping, mis tähendab otsekohest äh, olukorra parandamist kõigile Euroopa Liidu andmesubjektidele, ärgem unustagem, et enamus nendest sätetest kohalduvad kõigile, ükskõik kas tegemist on kodanike või mittekodanikega ja tulen tagasi selle küsimuse juurde hiljem. nii et äh, sellest on koheselt kasu, äh, see tagab õigused ja õiguste kaitse kõigile eurooplastele, äh, ka sel hetkel, kui me praegu siin räägime, praegu toimuv andmevahetus äh, liikmesriikide õigusaktide kahepoolsete lepingute äh, vahel ja mingit sellist kaitset ei ole tagatud, nii et äh, selline on praegune olukord ja selle lepinguga ja seda on siin ka mainitud, me korrigeerime praeguse tasakaalu puudumise, mis meil on äh, andmekaitse ja eraelu kaitse osas äh, mõlemal pool Atlandi ookeanit. USA kodanikel on juba olemas see kaitse, kui nende andmeid äh, Euroopa Liidu edastatakse, aga praegu on võimalik õiguskaitse eesmärkidel mm, eurooplaste andmeid USA-sse edastada nii, et äh, nende õigused ei ole kaitstud. nii et siin on oluline see, et selle õigusaktiga võrdsustatakse Euroopa kodanike õigused USA kodanike õigustega ja see äh, leping toob endaga kaasa ka suurema õiguskindluse ja seda kõike arvesse võttes, mida kiiremini andmekaitsealane raamleping jõustub, seda parem on see meile, meile, eurooplastele samal ajal aga me mõistame, kui olulised on need teemad, mida on tõstatanud see komisjon ja mida siin just äh, äh raportöör rõhutas ja seetõttu me jätkame tööd, tahame kiiresti võtta vastu avalduse, mis käsitleb neid teemasid ja loodetavasti saame olukorda piisavalt selgust tuua. ja mul on praegu nüüd võimalus äh, vastata nendele kommentaaridele. selle lepingu iseloom, e-, see on määratletud lepingu tekstis, see ei ole andmete ülekandmise aluseks, see ei ole piisavusotsus selle lepingu äh, sätete kohaldamisala äh, kohtusse pöördumisega seoses äh, tekstis on öeldud, et need artiklid kohalduvad täielikult broneeringuinfo edastamisele, ähm, kui tegemist on Euroopa Liidu USA broneeringuinfo lepinguga ja teiste õiguskaitsevahendite kasutamine, tõepoolest see äh, sellest USA õigusaktist on kasu ainult Euroopa Liidu kodanikul, aga on teisi õiguskaitsevahendeid USA õiguses, mis võimaldavad äh, kodanikel, sõltumata sellest, milline on nende kodakondsus, äh, pöörduda kohtusse, kui nende eraelu kaitseõigusi on rikutud ja viimane valdkond, mida me käsitleme, on meie andmekaitseasutuste ähm, uurimisvõimekus, seda on äh, mainitud äh, selle lepingu erinevates äh, kohtades need on väga olulised. see puudutab ka juba mainitud läbivaatamist, nad vastutavad uurimise eest ja isikute kaebuste läbivaatamise eest. meil on väga oluline osa äh, siin lepingus, äh, mis puudutab ka järelevalvet äh, mõlemal pool Atlandi ookeani. me arvame, et need selgitused vastavad teie küsimustele ja et äh, selle tulemusena on lõpuks võimalik ka positiivne hääletustulemus Euroopa Parlamendis. aitäh, Sofi Entmelt soovis veel sõna saada, palun tehke lühidalt. aitäh. ma olen, äh, te ei vastanud minu küsimusele, ma toon ühe näite ja ma siin äh, tsiteerin seda meili, mida te mulle saatsite, et see puudutab äh, seda, et USA peab broneeringu info ja muu kohta erandi kaotama, te ütlesite ja siit tuleb tsitaat. selleks, et äh, täita seda lepingut, äh, peab USA võtta vastu mõningaid ähm, reegleid. Teie ütlete, et see on vajalik. nii et te ei vasta sellele ja mis puudutab ähm, kommertsandmete jagamist, õiguskaitseseaduses, äh, ma ei tea, mis artiklis on öeldud, äh, kui kirjeldatakse seda, mida riik peab tegema selleks, et äh, teda saaks pidada vastavaks riigiks, et peab olema vastav andmekaitse leping peab lubama isikuandmete edastamise kommertseesmärkidel, oma territooriumil ja USA territooriumil. see on tsitaat äh, õiguskaitse äh, õigusaktist. nii et ma tõesti tahaks saada vastuse nendele küsimustele, sest niikaua, kuni komisjon lihtsalt äh, nagu katkine plaat kordab, et äh, see on parem äh, kui see, mis meil enne oli, isegi kui see leping oleks üheksakümne üheksa protsendi osas fantastiline see, see üks protsent äh, ikkagi sisaldab Euroopa Liidu kodanike ja mittekodanike põhiõigusi. Te räägite, et kõik on suurepärane, aga üks asi, siin ei ole mingeid pidureid, aga muus osas on kõik suurepärane mina tahan vastuseid nendele küsimustele. ma ei taha, et mulle öeldakse, et äh, praegu tundub, et liikmesriikidel on põhiõigustest äh, suva ja nad lihtsalt saadavad äh, andmeid USA-sse, see on väga halb argument selleks, et üritada mulle müüa midagi, mis lihtsalt ei ole korras. nii et palun vastake minu küsimustele, mida ma olen nüüdseks esitanud juba kolm, aastat, mul on täiesti kõrini nende korduvast äh, esitamisest. nüüd on võimalus komisjonil vastata küsimustele, ütleb härra Albrecht. mul on väga hea meel vastata. see, mida ma selgitasin selles meilis ja mida ma siin äh, selgitan, on siin tegemist, siin on tegemist segadusega, me siis ei, paneme ühte panka, patta selle lepingu seaduslikkuse ja rakendamise, mis on väga oluline, kui me vaatame seda lepingut. oluline on see, et see leping loob rahvusvahelised kohustused ja see on siduv teisele poolele. ja kui broneeringu infot katab see õiguskaitse säte selles lepingus, see spetsiifiline artikkel, äh, mis selles lepingus sisaldub ja kui selle lepingu korrektne rakendamine nõuab seda, et USA peab mõningaid oma äh, reegleid või praktikaid muutma, siis see ongi täpselt selle tagajärg, mis tuleneb sellest, et lepingu subjektile kehtivad rahvusvahelised kohustused. nii et see on rahvusvaheline kohustus äh, et kõik need andmete edastamised, millele see leping kohaldub, nende puhul oleks tagatud äh, õiguskaitse. see kõik on väga hea, ütleb härra proua Infelt. minu, te kinnitate ühte ja sama asja, et USA-l on kohustus, kui on tegemist selle rakendamisega. USA-l ei ole mingit kohustust äh, kõrvaldada erand, kui tegemist on broneeringu infoga. Teie ütlete, et tegemist on äh, rak-, kohustusega, et tegemist on rakendamisega. aga minu senised kogemused näitavad Euroopa, kogemused Euroopa Komisjoniga, kes äh, teostab järelevalvet lepingute korrektse täitmise üle. mul ei ole mingit äh, usaldust selle kohta, et kui see rakendunud on, siis ütleb Euroopa Komisjon, et Euroop-, et USA ei ole erandit kõrvaldanud, seetõttu me peatame selle lepingu. tegelikkus saab olema selline, et see leping kirjelda-, kirjutatakse alla, me võime seda üks, kas või tuhat korda läbi vaadata, USA erandit ei kõrvalda ja me lihtsalt jätkame lepingu rakendamist. see on see, mis juhtuma hakkab ja see ei hakka juhtuma nii, et minu nimi äh, seda toetab kas komisjon soovib veel sõna, küsib härra Albrecht? komisjon, äh, ma saan lisada oma eelnevale vastusele, et see lepingu korrektse rakendamise küsimus ja eelkõige see õiguskaitse äh, säte on nii olulised, et lepingus endas on õiguskaitse välja toodud äh, iga-aastase läbi läbivaatamise äh, olulise osana artiklis kakskümmend kaks see ei ole mitte mingi äh, minu meil või minu avaldus, vaid see on asi, milles osapooled on juba kokku leppinud ja see on asi, millele ühises äh, läbivaatamises pööratakse olulist äh, tähelepanu äh, ja mis puudutab peatamist, siis äh, see puudutaks selle lepingu rikkumist äh, ja selle tagajärgi, see on äh, mingi teine aspekt, mille, mida me oma avalduses kindlasti käsitleme. aitäh, ütleb härra Albrecht ja nüüd annan endale raportöörina sõna tagasi ja vastaksin samuti mõningatele küsimustele või märkustele, mida siin on tehtud. see leping äh, no sellisel kujul, nagu ta läbi räägitud on, on meie ees alates kaheksandast äh, septembrist äh, kaks tuhat viisteist me oleme rohkem kui aasta äh, läbirääkimisi pidanud selle teksti üle. nii et tegemist ei ole mingi kiire menetlusega, meil on olnud väga palju mõttevahetusi, nagu te teate, variraportööridega ja komisjoniga ja kuna tegemist on heakskiidu andmisega, et kas jah või ei ja kuna midagi muud äh, siia lisada ei saa äh, sellisesse raportisse, nagu te teate, siis äh, on minu meelest mõistlik äh, sel-, niimoodi tööd teha. ja nüüd äh, sisuliselt po-, sisulise poole kohta. ma arvan, et äh, see leping on väga selge ja väga selgelt on öeldud, et see ei ole andmete edastamise aluseks, see on täiesti selge. parlamendi õigustalitus ei ole selles osas ka mingeid küsimusi tõstatanud, see ei ole andmete edastamise õiguslikuks aluseks, alati on vaja mingit liikmesriigi õigusakti, Euroopa Liidu õigusakti või äh, liikmesriigi ja Euroopa Liidu ähm, kokkulepet kolmanda riigiga, sel juhul USA-ga, mis võimaldaks andmeid edastada. see, mida teeb see leping, on lihtsalt standardite paikapanek ja see tähendab äh, tohutut erinevust kaubanduslepingutest. kaubanduslepingute puhul on tegemist standardite äh, vastastikuse tunnustamisega ja see tähendab seda, et, äh, et öeldakse, et võib-olla mm, teie turule kehtivad madalamad standardid, aga siin on, pannakse paika ühised standardid ja see on suur erinevus. minul oleks oleks väga hea meel, kui me saaksime rohkem selliseid lepinguid sõlmida ka kaubanduse vallas, selle asemel, et tegeleda vastastikuse tunnustamisega. siin on tegemist tõesti väga suure erinevusega ja see on suur samm õiges suunas. ja kui tegemist on lubade edas-, andmisega, siis see leping mingeid edastamist ei luba see ei ole mitte äh, blankoveksel, vaid see ei luba ise üldse mitte mingisugust edastamist, äh, vaid äh, edastamist lubab näiteks USA broneeringuinfo leping või DFD leping. Need on andmete edastamise load üle, paljudel teist, enamustel teistel lepingutel on väga palju väiksemad andmete edastamise standardid kui selles lepingus, nii et me parandame vead vanades lepingutes, mis praegu on jõus, mille poolt on hääletanud enamus fraktsioone siin kojas ja kui tegemist on näiteks õiguskaitsega, mida ei laiendata kõigile isikutele Euroopa Liidus, siis loomulikult kui see on element, mis muudab selle lepingu ebaseaduslikuks, siis kõik need lepingud, mis puudutavad andmete edastamist Euroopa Liidu ja teiste riikide vahel, on ebaseaduslikud, sest seal ei ole mingit äh, sätet õiguskaitse kohta nii et ähm, mina ei ütleks, et äh, need lepingud on ainult üksi seetõttu ebaseaduslikud, vaid ma ütleks, et äh, E, et äh, probleemiks on see, et proportsionaalsus ei ole tagatud, aga siin ei ole küsimus äh, selles, äh, siin ei ole juttu üldse loa andmist andmete edastamiseks, vaid vaid juttu on sobivatest tagatistest ja kõik nõudmised, Euroop-, mis tulenevad Euroopa andmekaitse õigusaktidest, on siin kirjas. me loomulikult äh, siin on tegemist kõrgete andmekaitsestandarditega, mida on nõudnud kohus, aluslepingud ja kõik lepingud, õiguslikud alused andmete edastamiseks on täidetud, minu meelest on tegemist suure sammuga edasi, õiges suunas ja mis puudutab selgitusi, mis peavad lisanduma sellele lepingule, kui see vastu võetakse parlamendis ja nõukogus siis tuleb väga sel-, komisjon ja instituts-, Euroopa Liidu institutsioonid tervikuna peavad väga selgelt ähm, välja ütlema ja selge on see, et seda kuidagi teisiti tõlgendada ei tohi. ja ma ütleks, et isegi kui siin võib olla küsimärk, et kas USA täiel määral hakkab rakendama seda lepingut, siis täiesti selge on see, et kui nad seda näiteks äh, erandite puhul, mis puudutavad äh, äh, eraelukaitseseadust või siis nad lepi-, rikuvad seda lepingut ja see tähendab seda, et sellest hetkest alates ei ole tegemist ei ole, ei ole olemas piisavat tagatist ja nad peavad selle teemaga tegelema nii et ma arvan, et on täiesti õigustatud, äh, kui me sellega edasi liiguks, see oleks äh, tõesti suur samm õiges suunas, kui me selle lepingu heaks kiidaks ja me peaksime tulevikus nõudma rohkem sellist tüüpi lepinguid ja selliseid standardeid ja seetõttu tahaksin tänada kõiki variraportööre, kes on meiega koostööd teinud äh, kõigi aastate jooksul selles küsimuses ja tahaksin tänada komisjoni, kes pidas läbirääkimisi meie nimel. ja nende sõnadega jõuame lõppu. üheteistkümnendal novembril kell kaksteist päeval on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg ja tahaksin selle päevakorrapunkti käsitlemise lõpetada sellest, sellepärast et viimastel minutitel, mis meil veel on, on meil veel vaja ära käsitleda kaks äh, ülejäänud päevakorrapunkti. järgmine päevakorrapunkt on Liive komisjoni äh, raporti tutvustamine, mis puudutab missiooni Washingtoni kuueteistkümnendal ja kahekümnendal mail kahe tuhande kuuendal aastal kuus liibe komi-, äh, kolleegi ja mina, kes oli siis Claude Moraes, Äh, käisid äh, Silicon Valley's ja Washingtonis. Äh, see tähendas eelneva libemissiooni jätkamist. eesmärgiks oli saada aktuaalset teavet olukorra kohta ja asjade edenemise kohta USA-s eh, peamistel valdkondades, mis siis eh, kuuluvad libekomisjoni pädevusse, andmekaitse, eraelu kaitse, terrorismivastane võitlus, radikaliseerumine, eh, USA viisanõudest loobumise programm ja vastastikus. missioon toimus siis Washingtonis, San Franciscos, Silicon Valley's selleks, et meil oleks võimalik võimalikult paljude inimestega kohtuda, kuulata neid nende vaateid väga olulistel teemadel ja te näete, et missioon oli väga intensiivne, meil olid kohtumised USA ametivõimudega, kongresmenidega, vabaühendustega, Stan-, Stanfordi ülikooli esindajate, professoritega, missioon andis äh, libe komisjoni liikmetele vajalikud teavet erinevate te teemade kohta, mida arutati, äh, oli võimalik tugevdada koostööd USA ametivõimudega, kongressiga, meil olid avameelsed äh, tõsised ja mõttevahetused, annaks nüüd sõna teistele liikmetele, kas keegi soovib lisada omapoolseid kommentaare, proua Metsala, palun. aitäh, ähm, väga kiirelt äh, tänan äh, samuti sekretariaate, sekretariaati ja meie bürood Washingtonis, äh, kes meile suurepärase programmi oli ette valmistanud, esimest korda käisin Silicon Valley's, mind tõesti mulle avaldas muljet see arutelu, mis meil oli Google'i ja Facebooki turvalisuse ekspertidega mul oleks meeldinud, kui meil oleks olnud süvitsi minevad arutelud kongressi liikmetega ja me võib-olla võiksime rohkem tähelepanu pöörata sellele, et keda me, kellega me kohtume, mida, mis teemasid me arutame, kui tegemist on selliste teemadega nagu eraelu kaitse ja safe harbor, aga see missioon oli suurepäraselt korraldatud ja ootan võimalust, et meil oleks see rohkem võimalik asju arutada äh, tulevase uue valitsusega ja meil oli ka äh, väga huvitav kohtumine äh, Homeland Security'ga mm, selles osas, mis puudutas viisanõuet ja vastastikust ja meie peame tagama selle, et äh, liikmesriigid ja oleksid teadlikud asjadest ja et meie omakorda oma kolleege teavitaks sellest, mida meie kuulsime USA-s. härra Foss, ma toetan seda, mida ütles proua Metsola, aga tulevaste reiside puhul me võib-olla peaksime kaaluma, et äh, me võib-olla peaksime rohkem aega ette nägema mõningate asjade jaoks, et äh, see pidev äh, sa-, sagimine, erinevad täht-, tähtaegade tagaajamine, see ei võimalda piisavalt sügavaid arutelusid pidada, et võib-olla oleks kasu sellest, kui meil oleks rohkem aega, et me saaksime mõningaid asju detailsemalt arutada. härra Albrecht, ka mina olen sellega nõus, aga tänan omalt poolt ka sekretäriaati, et organiseerisite selle väga kasuliku visiidi mis ähm, oli meie jaoks tõesti väga suureks abiks, võttes arvesse seda, mida me arutame. kui rohkem sõn-, kolleege sõna ei soovi, siis jätkame viimase päevakorrapunktiga, mis puudutab parlamendi küsimust B null null viis seitse üheksa kaheksa murd kuusteist, mille on esitanud äh, proua Ent Velt äh, ähm, kodukorra reegli sada kolmkümmend äh, lõige viis kohta, et komisjonil peaks olema küsimustele vastamiseks kolm nädalat aega, see tähtaeg sai ümber kolmekümne esimesel oktoobril ja kuna proua Intvelt ei ole saanud äh, komisjonilt vastust, siis ta on soovinud äh, selle pan-, küsimuse panna järgmise libe komisjoni äh, koosoleku päevakorda, no nagu, mis on ette nähtud kodukorra reeglis sada kolmkümmend lõige neli. proua Intvelt, kas te saate sõna, soovite sõna? mul on väga kahju, et me arutame seda alles täna kõige viimase küsimusena. jah, see lisati muidugi ka päevakohta korda väga viimasel hetkel. see küsimus puudutab ähm, viidet või vihjet, et Yahoo on, äh, on nii-öelda luure eesmärgil vaadanud ja jälitanud klientide emaile, nad on selle jaoks spetsiaalse profe-, programmi välja töötanud, äh, mis peaks siis otsima vajalikke andmeid äh, inimeste emailidest, mida USA luure vajab. see on äärmiselt tõsine küsimus ja tõsine äh, vihje. me küsisime Ameerika Ühendriikide poolt ka, kas Ameerika Ühendriikide valitsuselt on ka nende vihjete kohta aru küsitud, kas komisjon teadis äh, sellest asjast siis, kui Privacy Shield vastu võeti ja kas äh, komisjonile tundub, et Yahoo on äh, vaikse turva, on turvareegleid rikkunud, kas tema arvates on need põhjendatud Privacy Shieldi kohaselt ning kuidas kinnitatakse, et niisuguseid rikkumisi ei ole juhtunud? minu arust tundub see igati asjakohane küsimus, võttes arvesse, et miljonid Euroopa kodanikud kasutavad samamoodi Yahoo'd ning et me oleme parasjagu läbi pida-, rääkimisi pidamas heas usus Ameerika Ühendriikidega, nagu me varasemast arutelust kuulsime. seega ma olen tõesti üsna üllatunud, et ma ei saanud komisjonilt kiiret vastust ja ma olen isegi veel rohkem ür-, üllatunud, näes, et härra Tšinkarelli läks juba minema. ma tahaksin tõesti teada, mida komisjonil on siinkohal öelda. kui niisuguseid küsimusi esitatakse, siis kohe vastatakse või vihjatakse, et te olete Ameerika vastased. ei ole, kui härra Trump välja jätta, siis minu arust on Ameerika suurepärane riik ja ma ei ole mingi Ameerika vastane. aga ma siiski hoolin ka Euroopa Liidust ja Euroopa kodanikest ja nende õigustest ja praegu mulle tundub, et Euroopa Komisjon ei tee peaaegu mitte midagi oma kodanike õiguste kaitseks ning ma saan aru küll, et äh, siin võib juhtuda lihtsalt äh, see, et sõnumitooja lastakse maha, aga ma siiski tahaks teie vastust kuulda. suur aitäh, nüüd on sõna komisjon. suur aitäh. tõsi, äh, vastus on viimistlöömise faasis, komisjon võtab peagi selle vastu ning see saadetakse parlamendi, parlamenti sellel reedel suur aitäh, see on küll väga huvitav, aga minu arvates on vähemalt üks küsimus, millele saaks komisjon otsekohe vastata. nimelt see, kas siis, kui Privacy Shieldi üle läbirääkimisi pida-, peeti, kas komisjon siis teadis nendest vihjetest või ei? minu arvates see siin muidugi ei ole tarvis tervet volinike kolleegiumi, aga hüva, ootan reedeni. suur aitäh ja seega on tänaseks koosolek läbi ning järgmine koosolek toimub neljateistkümnendal novembril kella kolmest kella poole seitsmeni ning sellest järgmine seitsmeteistkümnendal kell äh, üheksa, aitäh!